et oleksid ka tagatud andmekaitsepõhimõtted, eriti mis on kirjas põhiõiguste harta artiklites seitse ja kaheksa ning äh, äärmise oluline on ka see, Äh, kompromisslahendus, äh, mis äh, puudutab siis rakendusakte ja delegeeritud akte. nõukogu rääkis artiklist kuus lõige neli ja rakendusaktidest. parlament nõudis natukene teistsugust lähenemist ning eriistung, lõpuks me saavutasime siis eelmisel triloogil selles osas ka kokkuleppe ja mis puud-, see puudutas siis tehnilisi nõudeid ja reeglite kehtestamist ning isikuandmete töötlemist, nii nagu see määruses kirjas on. me nägime ette siis ka eh, tehnilisi katseid, nii et, et et need andmed tõesti ei jõuaks siis mingitele teistele talitustele Eh, tahaksin tänada ka libe variraportööre ning neid, kes eh, triloogides osalesid ning loomulikult eh, tahaksin tänada ka sekretäriaati, kes meid aitas ja toetas. suur aitäh kõigile! aitäh! The next uh, uh, dossier ja edasi Europoli teema kaheksandal detsembril toimus triloog ja härra Dias de Meira, meie raportöör ei ole täna siin, aga ta palus, et ma komisjoni teavitaksin tema nimel. Eh, triloogi ajal arutati mõni, järgmisi teemasid, eh, siis tegevdirektori ametisse nimetamist, parlamendipoolse järelevalve sätteid eh, ja mõlemad teemad on seotud sellega, kuidas Euroopa Parlament koos rahvus, liikmesriikide parlamentidega saaks ametitööd äh, korraldada, tegemist on demokraatliku vastutustunde küsimusega, seetõttu on tegemist teemaga, mis on meie kojale väga oluline. Äh, mõlemal teemal toimus äh, kolme institutsiooni vahel väga palju arutelusid, selget kompromissi veel ei ole, aga raportööri ja variraportööride poole pealt on selge, et uus Europoli määrus peaks sisaldama väga selgeid sätteid Euroopa Parlamendi rolli kohta Europoli töö järelevalve üle. järgmine triloog peaks toimuma veebruaris ning seal kehtestatakse siis andmekaitse eh, sea-, sätetele Europoli määruses. Eh, nii palju teile siis teadmiseks eh, teatud teemade kohta ja nüüd alustame siis hääletust. We need the voting card. kas teil on olemas äh, hääletuskaardid? ma loodan, et teil kõigil on need olemas. mina otsin enda oma ka välja äh, olukord Vahemerel ja vajadus äh, Euroopa Liidu terviklikule lähenemisele rändeküsimustes Äh, nagu te teate, me hääletame pärast suulist küsimust, mille üle hääletasime viiendal novembril siin libekomisjonis ning arutelu komisjoni ja nõukoguga toimus siis kahekümne viiendal novembril täiskogul. Äh, tahaksin tänada fraktsioone tehtud töö eest ning äh, jõupingutuste eest kokkuleppe saavutamiseks, niisiis hääletame nüüd ainult üks hääletus hääletus on alanud, me hääletame elektrooniliselt ja hääletus on nüüd siis alanud. okei okay, I.... nii, hääletus on nüüd lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, neli vastu, kuus erapooletut. õnnitlused kõigile, kes selle teemaga tegelesid. aitäh, kolleegid ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. see puudutab Euroopa õiguskaitsekoolituse ametit ja palun, et härra Albrecht hakkab seda koosolekut juhatama, sellepärast et mina pean sellest kohalt praegu lahkuma, kuna olen raportöör kallid kolleegid, me alustame seitsmendat päevakorrapunkti, see on Euroopa õiguskaitsekoolituse eest vastutav amet, Sepol. meie raportöör on Kinga Kall ning me vaatame praegu läbi raporti eelnõud ning samuti Äh, muudatusettepanekute esitamise kuupäeva. esialgselt on see siis äh, kaheksas jaanuar. niisiis äh, muudatusi hakkame läbi vaatama viiendal veebruaril. ja nüüd annan sõna raportöörile Kinga Kallile. aitäh me oleme seda teemat juba äh, korduvalt arutanud, CEPOL on siis amet, mis vastutab õiguskaitsealase koolituse eest. tegemist ei ole traditsioonilise koolitusasutusega. Äh, kursused leiavad aset kogu Euroopa Liidus ja neid viivad läbi siis riiklikud õiguskaitsealase koolituse asutused Äh, sellist koolitust on vara, vaja sellest, sellepärast et paljud õiguskaitseametnikud peavad veel tutvuma Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste õiguskaitsevahenditega ja neid kasutama ning seetõttu on koolitus väga oluline, et ähm, aidata siis poliitikad ja praktikad ühendada selles kontekstis ähm, tuleks maksimaalselt ära kasutada CEPOL-i lisandväärtust. Äh, see amet äh, tagab siis koostöö erinevate riiklike ametite vahel ja äh, annab parema ülevaate sellest, millist koolitust Euroopas vaja on. praegune määrus kaasajastab CEPOL-i õiguslikku alust, viib selle kooskõlla nende muudatustega, mis toodi sisse Lissaboni lepinguga Äh, Lissaboni leping andis äh, Tsipolile uue õiguskaitsealase koolituse kava äh, põhimõtete ellurakendamise ülesande ning parlament on korduvalt nõudnud siis oma muudatusettepanekutes seda kaasajastamist, nii et, et ma tõesti tervitan seda välja pakutud õiguslikku raamistikku, see võimaldab Tsipolil tõhusalt õiguskaitsealaseid koolitusi ellu viia ning äh, aidata kaasa üldiselt õiguskaitsele Euroopa Liidus. samuti on äärmiselt oluline, et CEPOL, CEPOLi äh, struktuur jääks muutumatuks. Euroopa Parlament äh, on asunud väga tugevale seisukohale, et CEPOL peab jää-, säilima kui iseseisev Euroopa Liidu amet ning samuti oleme väga tugevalt toetanud seda, et CEPOL Äh, saaks anda oma panuse Euroopa Liidu õiguskaitsealase kultuuri edendamisse. niisiis äh, on äärmiselt oluline, et äh, CEPOL keskenduks tõesti Euroopa Liidu lisandväärtusele et selle ameti piiratud vahendeid kasutatakse teatud temaatiliste küsimuste jaoks, millel on oluline üle-euroopaline väärtus ja oluline on CEPOL-i toetav ja koordineeriv roll. niisiis, kui muudatusettepanekuid esitatakse ja ma olen väga tänulik sekretäriaadile, et nad mind selles töös toetavad, siis on väga oluline muudatustes rõhutada just nimelt neid põhimõtteid Äh, selleks, et CEPOL saaks olla tõhus, äh, peab äh, neid vahendeid, mis CEPOLil on, siis kasutama just nende teemadega tegelemiseks, millel on selge ähm, lisandväärtus ja ei maksa dubleerida seda tööd, mida juba tehakse liikmesriikide tasandil. samuti on äärmiselt oluline, et meil oleks tõhusam koordineerimine erinevate ametite vahel, selleks et nappe ressursse paremini ära kasutada Äh, väga oluline on kasutada sünergiat. Äh, Sepol on ainukene amet, mis tegeleb üksnes õiguskaitsealase koolitusega, äh, siis peaks see amet aitama ka Euroopa institutsioonidel vastava valdkonna prioriteete formuleerida ning äh, ma leian, et Sepolile tuleb eraldada ka piisavad rahalised vahendid, et see suudaks oma ülesandeid täita, eriti oma uusi ülesandeid ning äh, paraku praegune eelarve äh, ei võimalda toime tulla üha kasvavate ülesannetega, mis Sepoli ees seisavad. Äh, Sepol peab siis Euroopa tasandil välja töötama ja koordineerima koolitusalast tegevust väga suurt äh, tähelepanu tuleb pöörata nende meetmete ellurakendamisele ja mina olen äh, esitanud ka vastavasisulisi muudatusettepanekuid. väga oluline on äh, tõsta ka selle ameti tegevuse tõhusust ja aruandekohustuslikkust ning väga selgelt tuleb välja öelda, et Äh, Sipol peab välja töötama koolituskavasid ja mitte ainult toetama nende elluviimist. Äh, nagu ma juba ütlesin, äh, Sepoli piiratud vahendeid tuleb tõesti keskenduda siis sellistele teemadele, millel on selge Euroopa väärtus ja millel on ka Euroopa ja piiriülene mõõde. Need on siis need muudatusettepanekud, mille, mis ma olen esitanud ning äh, jään ootama koostööd variraportööridega ning äh, arutelu nendega, aitäh! aitäh, proua Kall! siiani on üks inimene sõna soovinud, proua Wikström, ning äh, annangi teile kohe sõna, aga kui keegi veel soovib sõna võtta, palun andke märku proua Vikström, aitäh, tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ma olen nõus, et meil on vaja jah, rohkem viidata Euroopa väärtustele ja üldistele eh, Euroopa perspektiividele, selles osas olen ma täiesti nõus ja põhiõigused eh, peaksid olema kesksel kohal kõigis Sepoli tegevustes, see on väga selge ning eh, ma hindan väga raportööri muudatusettepanekut seitse on äärmiselt oluline, et äh, Sepol äh, jagaks samu põhimõtteid ja me oleme ameti esindajatelt kuulnud üsna erinevaid asju. Äh, nii et, et mul on väga hea meel, et raportöör on need eesmärgid väga selgelt välja öelnud. Sepoli tegevus peaks keskenduma just nimelt koostööle liikmesriikide vahel ja ei ole vaja hakata dubleerima riigi tasand, riikide tasandil tehtavat koolitust. ja ma olen raportööriga nõus, et kui me anname sellele ametile uusi ülesandeid, siis me peame hoolitsema äh, ka selle eest, et nende uute ülesannetega käivad kaasas ka sobi-, äh, rahalised vahendid ning eh, mina endiselt eh, leian, et CEPOL ja Europol tuleks omavahel ühendada eh, või tuleks nad vähemalt viia ühte asukohta selleks, et hõlbustada koostööd ja raha kokku hoida. ning seetõttu kutsun ma endiselt komisjoni üles Äh, lõpuks ometigi vastama küsimusele, milline on äh, Seipoli äh, Budapesti viimise pikaajaline finantsmõju, selle asemel, et ta asuks koos Europoliga Haagis, meil on vaja arve selle kohta ning samuti tahaksin raportöörilt küsida, miks ta tahab muudatused kaheksa ja üheksa punktis kolm kustutada minu arvates oleks hea, et äh, koolitus, mida Seepol pakuks, jõuaks niivõrd paljude politseinikeni kui võimalik. Äh, ma olen ka pisut segaduses muudatuse kaksteist üle, mis puudutab teadusuuringuid. Äh, raportöör nimelt on muutnud sõna peab nõrgemaks peaks ma arvan, et seal peaks olema ikkagi peab, mitte peaks. nii et, et äh, samuti on asju võimalik paremaks teha, kui me räägime selle ameti ülesannetest ja eesmärkidest, eriti koolituse vallas meil on äh, vaja vajadustepõhist lähenemist ning me peame hoolitsema, et oleks parem kooskõla Euroopa Liidu õigustikuga äh, õigus- ja äh, politseiküsimustes tehtava koostöö vallas ja kõige olulisem on pöörata tähelepanu meie ühistele väärtustele ja võib-olla peaks vaatama, kuidas saaks põhiõigusi nendesse eesmärkidesse ja ülesannetesse veelgi põhjalikumalt sisse lülitada ja loomulikult tuleb arvestada ka ohvrite õiguste direktiivis äh, äh, olevate sätetega. aitäh. aitäh. rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et, et annan sõna nüüd komisjoni esindajale aitäh! Äh, mul tegelikult ei ole midagi lisada sellele, mida siin juba öeldi ja sellele, mida ma ütlesin libekomisjonis möödunud kuul. Äh, tahaksime tänada raportööri selle raporti eest. Äh, pani hoolikalt siis kirja kõik, mis siin täna öeldi, aitäh. ja nüüd annan korraks veel sõna raportöörile. aitäh. aitäh, Cecilia Äh, sellise koostöövalmi lähenemise eest. Äh, muudatused kaheksa ja üheksa äh, jätsime välja selleks, et Seepol saaks tõesti tegutseda tõhusalt. Seepoli vahendid on piiratud ning need piiratud vahendid tuleks suunata mm, piiratud arvule teemadele, millel on selge Euroopa lisandväärtus ja me peame panema rohkem rõhku kvaliteedile. ja sama kehtib siis ka äh, üheksanda muudatusettepaneku puhul. nüüd muudatusettepanek kaksteist, äh, seda peab või peaks teemat võib arutada, minul ei ole midagi selle vastu, kui me peaks peab äh, ka asendame ja ma olen kindel, et me leiame selles osas kokkuleppe, mis puudutab nüüd ameti asukohta, kas see peaks asuma koos Europoliga või ei Äh, siis mulle tundub, et praeguseks on need arutelud läbi, aga loomulikult äh, äh, teil on õigus komisjonile selleteemaline küsimus esitada. ma loodan, et meil ootab, e-, meid ootab ees hea koostöö selle määruse teemal, aitäh. jah, protseduuriline küsimus, proua Wikström. minu arvates on üsna hämmastav, et komisjon niimoodi vastab Äh, väga täpsele küsimusele. mina tahaksin näha arve. Äh, mulle tuleks äh, esitada andmed nende kulude kohta, kui palju selle ameti ühes või teises kohas asumine maksma läheb. komisjon ei käitu üksnes võhiklikult, vaid lausa ebaviisakalt, ignoreerides meie täpseid küsimusi Nad peaksid meile andma täieliku läbipaistva vastuse, kas ei ole imelik, et nad seda ei tee? kas komisjon on valmis otse vastama? jah, ma vabandan, loomulikult me vastame väga läbi, läbipaistvalt eh, lugupeetud saadiku palvele. Eh, see on kõik, mida ma hetkel eh, saan öelda Äh, me panime kirja äh, parlamendi soovi, et me esitaksime võib-olla uue määruse eelnõu, äh, aga panime kirja ka selle palve, et hinnataks, kui palju Budapesti kolimine maksma läheb. nii et, et me kindlasti saadame väga läbipaistva vastuse sellele küsimusele ja äh, see küsimus tõstatati juba möödunud korral libekomisjonis, nii et, et teie küsimus kindlasti saab vastuse ja ma vabandan, kui minu vastus äh, tundus olevat ebaviisakas, ma ei mõelnud seda niimoodi. okei okay,, thank you very much. aitäh, hästi. Monika Hoolmeier ähm,. Nachdem ich das Zahlenwerk im Haus pärast seda, kui eelarvekomisjonis vaatasime need arvud läbi, teen teile vahekokkuvõtte. üks äh, põhjuseid, miks otsustati Ungari kasuks, seisnes selles, et äh, Ungari riik oli valmis äh, suurel määral katma ähm, hoonega seotud kulusid pikal ajal, samas kui Haagis Hollandi valitsus äh, ei äh, soovinud äh, eriti neid kulusid katta. Sofi nüüd küll äh, raputab siin pead, aga vähemalt Hollandi valitsus ei näidanud mingit valmisolekut üles ja seetõttu loomulikult CEPOL-i kulud Ungaris oleksid oluliselt madalamad kui Haagis. lisaks Haagis oleks olnud vaja ju lisahoonet, neid ei saa lihtsalt panna Europoliga kokku olemasolevas Europoli hoones ei ole ruumi üle, see ettekujutus oli ekslik, lisahoonet oleks siiski olnud vaja ja seda lisahoonet ei olnud kohe niimoodi võtta, see oleks maksnud ka rohkem, nii et äh, nõukogu otsustas siis, et CEPOL äh, läheb kõigepealt Ungarisse, meil on vaja kiiret lahendust ja see, mis kümne aasta pärast äh, toimub, seda vaatame siis. hästi, ma arvan, et me siiski saadame komisjonile taotluse, et äh, nad meie küsimusele vastaksid ning äh, sellega oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja kordaksin veel kord, et äh, raport, raporti kohta muudatuste esitamise tähtaeg on kaheksas jaanuar kell kaksteist päeval ning muudatusettepanekuid vaatame läbi viiendal veebruaril suur aitäh kõigile, kes selles arutelus osalesid ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. kahekümne seitsmendal novembril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal avaldas komisjon direktiivi eelnõu, mis puudutab õigusabi vabadusest ilma jäetud kahtlustatavatele ja süüdistatavatele ja see tugineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile. tegemast on siis menetlusõiguste teise paketiga, mis, mille eesmärk on siis kriminaalmenetluses kahtlustavate menetluslike õiguste tugevdamine ja töödokumendi valmistas ette raportöör härra De Jong märtsis kaks tuhat neliteist selleks, et libekomisjonis saaksid arutelud alata. nõukogu on alustanud tööd oma üldise lähenemise väljakujundamiseks, aga pole seda veel vastu võetud see parlamendi koosseis on härra De Jongi raportööriks kinnitanud ja tahaksin meelde tuletada, et üheteistkümnendal novembril meil äh, toimus äh, väga huvitav äh, kuulamine sellel teemal ja ka teiste direktiivide eelnõule, mis puudutavad süütuse presumptsiooni ja lastest kahtlusaluseid ja süüdistatavaid kriminaalmenetluses. ja nüüd Tõnis de Jong tutvustab meile oma raporti eelnõu ning ma annan talle kohe sõna, kui ta on valmis sõna võtma. niisiis, palun, Tõnis, sul on sõna aitäh, äh, Jan, ma vabandan, et ma siin parajasti äh, rääkisin teiste inimestega. aga tulles nüüd siis äh, selle teema juurde. õigusabialane raport, võib-olla ma peaksin tagasi minema natukene ajas ja rääkima ja rääkima natukene selle asja taustast ma arvan, et äh, kui äh, kõnelda justiitsministeeriumite ametnikega, äh, korrakaitseametnikega, siis väga paljud neid, neist on väga rahul Euroopa vahistamismäärusega, sest see võimaldab saavutada kiireid tulemusi. kuna me kõik soovime võr-, võidelda kuritegevusega, siis see kindlasti on oluline Äh, samas aga äh, lähenemine, mida on kasutatud, on selline, et äh, õiguskaitseasutuste lähenemine tulemuste saavutamiseks läbi koostöö oli selline, et, et ei olnud selline, nagu oleks eeldanud, siin ei olnud paigas mingeid menetluslike õiguste kogumit, meil on nüüd olemas tegevuskava menetluslikeks õigusteks aga tegemist on pika protsessiga, mida hakatakse ellu rakendama samm-sammult ja me, meil on palju näiteid selle kohta, äh, kus inimesi on äh, välja antud Euroopa vahistamismääruse alusel, aga neile ei tagatud advokaati või neile ei tagatud advokaati, äh, kes oleks nende keelt kõnelnud või kui selline advokaat oli olemas, siis nad ei jõudnud selle advokaadi eest maksta ja nõnda edasi. nii et, et me üritame nüüd samm-sammu haavalt selliseid äh, probleeme kõrvaldada ja tõesti luua tagatisi nende inimeste jaoks, keda nõutakse välja Euroopa vahi, vahistamismääruse alusel Äh, minu arvates on lähenemine algusest peale olnud vale, aga äh, sellisele seisukohale asusid ühiselt äh, kõik Euroopa institutsioonid. parlament oli institutsioon, kes selle olukorraga oli kõige vähem rahul, aga me siiski midagi ette ei võtnud. aga ma arvan, et me ütlesime ühelt poolt küll jah, et me üritame menetluslike õiguste äh, poole pealt asju kiirendada nii palju kui vähegi võimalik, loomulikult see eeldab, et nõukogu ja komisjon meiega koostööd teevad, aga eelmise parlamendi koosseisu ajal me vaatasime ka väga kriitiliselt seda, kuidas Euroopa vahistamismäärus toimib äh, me äh, Latvordi raportiga tahtsime täiendavaid kaitsemeetmeid sisse viia Äh, mitte midagi nende täiendavate kaitsemeetmete vallas ei ole veel juhtunud, äh, võib-olla, võib-olla äh, kunagi juhtub, aga siiamaani ma pole küll midagi sellel teemal kuulnud. see tähendab, et need menetluslikud kaitsemeetmed tuleb tõesti kehtestada väga kiiresti ja need peavad olema täielikud ja mitte killustatud. seda kõike silmas pidades kirjutasingi oma raporti Äh, ma ei ole rahul selle tegevuskava killustatud rakendamisega, aga paraku selles osas me midagi ette võtta ei saa. aga mis puudutab näiteks õigusappi ja äh, seda, et me tahame seda veelgi killustada nii direktiivi ja soovitusega, soovitusega, mis ei ole kohustuslik, siis äh, mulle tundub, et probleemid kõige selle tulemusena üksnes kasvavad kogu see menetluslike õiguste struktuuri loomine eh, on jäetud ilma piisavatest tagatistest. ja seetõttu ma mõtlesin, et hoolitsegem siis vähemalt selle eest, et need eh, vajalikud elemendid, mille põhjal otsustada, kas kellelgi on õigus õigusabile või ei, et need on kõik direktiivis silmas, et näiteks need eh, abikõlblikkuse kriteeriumid on siin direktiivis vähemalt mainitud ning et meil oleks selles direktiivis ka piisavalt kaitsemeetmeid. Äh, jah, võib-olla on meil vaja äh, siis, et me saaksime inimesele öelda, et näed, need on teie juriidilised õigused. Äh, mina, nagu ma ütlesin, ma ei toeta seda tegevuskava killustatud lähenemist. me peame arvestama ka sellega, et me võtsime vastu advokaadile juurdepääsu direktiivi, me tunnistasime inimeste õigust advokaati omada ning õigusabi on midagi, mida ei tohi sellest õigusest lahutada. nii et, et minu üldine põhimõte kogu äh, kõigis muudatusettepanekutes, mida ma olen esitanud, on äh, vähem killustamist, me peame tunnistama õigust kasutada advokaati ja kui me seda teeme, siis me ei saa öelda, et need inimesed, kellel ei ole vahendeid advokaadi eest maksmisest, et neil võetakse ära see õigus advokaati kasutada. Äh, see on äh, komisjoni lähenemine, komisjon tegelikult vähendab äh, juurdepääsu õigusabile ning seetõttu mina oma raportis lähen kaugemale ja ütlen, et meil on vaja nii vähe killustatust kui võimalik ning järgin siis sellist lähenemist, et kui inimesel on õigus advokaadile, Äh, siis tal peab olema õigus ka õigusabile. ja ma loomulikult austan liikmesriikide erinevusi selles õigusabi tasemes, aga meil peaks olema vähemalt äh, siiski äh, mingi advokaadi poole kaitse tagatud ja see peab olema kvalifitseeritud advokaat ja mitte mingi praktikant lihtsalt, sest et seda, kes seda tööd lihtsalt nii-öelda tasuta teeb niisiis, ma arvan, et äh, liikmesriikidel on äh, siiski veel üsna palju tegu, tegutsemisvabadust, sest et äh, süsteemid liikmesriigiti on erinevad, aga oluline on, et siin direktiivis oleksid siiski mingid üldpõhimõtted abikõlbulikkuse kriteeriumite ja advokaatide kvalifikatsiooni kohta, siis me saame rääkida õiglasest kokkuleppest ning ma tean, et asjad nõukogus praegu väga hästi ei lähe Äh, nõukogus selle teemaga eriti ei kiirustata, võib-olla eelseisvatel kuudel tempo tõuseb, ma vähemalt loodan seda, aga liikmesriikide poole pealt on väga palju tõrksust ja äh, nagu ma ütlesin, kõike head ei saa, äh, kui soovitakse, et asi oleks kiire ja tõhus ja samas lükatakse edasi menetluslike õiguste põhjalik arutelu, siis, äh, siis küll kuidagi äh, Eh, edasi minna ei saa, kui just kiiresti ei tegutseta ja kui ei tunnistata eh, täielikku õigust õigusabile. ootan suure huviga eh, teie seisukohti ja ma tahtsin variraportööridele öelda, et ma ei korraldanud variraportööride kohtumist enne raporti eelnõu koostamist, aga me tuleme peaaegu, peagi kokku ja siis vaatame, kus, mida igaüks arvab ja siis on meil veel väga palju võimalusi jõuda üksmeelsele seisukohale, aitäh! Thank you very much uh,. I... suur tänu. By uh, Miss Sippel and by Miss Sargent. suur tänu. kõigepealt ma annan sõna proua Sippelile nüüd. tänan. Tõnis juba puudutas päris mitmeid äh, punkte ja mina tahaksin piirduda siin ainult äh, mõnedega teine pakett, menetlusõigused. seoses sellega ma tahaksin öelda, et Euroopa Komisjon on ennast äh, tugevalt äh, piiranud oma ettepanekutega, see puudutab kolme menetlust ja meie oleksime soovinud tõisi menetlusõigusi, nii et oleksid kaasatud ka lapsed ja mõned teised grupid, aga me räägime siin õigusabist ja Euroopa Komisjoni ettepanek ei lähe nii kaugele, kui meie oleksime soovinud. kindlasti tuleks äh, tagada õigus advokaadile terviklikumalt. ma tänan Tõnist äh, äh, tehtud töö eest ja juba eelmisel mandaadi ajal tegelikult me vahetasime juba arvamusi sel teemal. üldiselt on oluline see, et õigusabi ei hõlmaks ainult äh, menetluskulusid, kuigi äh, kindlasti tuleb ka need kulud äh, katta ja seda teemat tuleb käsitleda direktiivis, mitte soovituses ja siis vaadata, kuidas see üle Euroopa kujuneb. meil on kindlasti tõhususe ja kvaliteedi osas vaja miinimumstandardeid, mis puudutab siis menetluskulude katmist ja samuti tuleb arvestada isiku soove, kui me räägime õigusabist, neid eelistusi tuleb ka arvestada. kui nüüd rääkida ajalisest raamistikust, siis ka see on tähtis regulatsioonid on väga erinevad. ka õigusabi on põhimõtteliselt vaja hetkest, kui isikut hakatakse süüdistama kuriteos, mitte millalgi hiljem. ehk äh, abi peab olema tagatud menetluse algusest kuni lõpuni. ja mis puudutab äh, kulude tagantjärge hüvitamist, siis äh, seoses sellega tuleks äh, pöörata tähelepanu sellele, et äh, neid kulusid ei hakata sisse nõudma hiljem isikutelt, kes ei ole võimelised neid tagasi maksma. ma usun, et variraportöörid esitavad mõned muudatusettepanekud sellele raportile, aga loodan, et meil äh, on omavahel hea koostöö, nii et me saame panna paika tugeva seisukoha, eriti äh, suhetes nõukogu ja komisjoniga. ja Olle on siin ka palunud sõna juba algusest peale proua Metsola. tänan. ma esindan siin Pauli variraportööri. kõigepealt ma sooviksin tänada Tõnis de Jongi töö eest seoses selle raportiga. lugesin tähelepanelikult tema muudatusettepanekud läbi. meil ei ole veel variraportööride koosolekut äh, toimunud. ma kindlasti äh, arutan hea meelega põhjalikumalt äh, seda raportit variraportööridega ja mainin ka mõningaid esialgseid kommentaare. küsimus on nüüd selles, kas äh, selle direktiivi kohaldusala laiendamine liigub õiges suunas. ma oleksin järgnevatel läbirääkimistel väga ettevaatlik, me peame pöörama tähelepanu sellele, et meie ettepanek oleks äh, tasakaalus ja proportsioonis raportöör soovib laiendada direktiivi kohaldusala ja üks viis, kuidas seda teha, see puudutab siis seda, et esialgsest õigusabist äh, saaks selline õigusabi, mida pakutakse algusest peale, see puudutab äh, kahtlustatavaid ja süüdistatavaid ja mitte ainult neid, kes on, äh, kellelt on vabadus võetud mina tahaksin toonitada, et me ei peaks minema liiga kaugele, meil tuleb panna paika menetlusõiguste miinimumstandardid, me soovime tugevdada kodanike turvalisust ja kindlasti ei peaks äh, meie siin liiga rangelt liikmesriikidele asju ette kirjutama ma saan aru raportööride, vabandust, raportööri soovidest, aga hol-, olgem siiski realistlikud ja ärgem sekkugem liikmesriikide suveräänsusesse. jäägem oma missiooni juurde ja tehkem seda hästi, ilma et meil tekiks siin ebavajalikud äh, lahingud nõukoguga tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, raportöör äh, soovib äh, tagada õigusabiteenuse kvaliteeti tugevamalt. ma olen põhimõttega nõus, aga me ei peaks siin jällegi minema liiga kaugele ja me peaksime jääma proportsionaalseks. raportöör soovib kustutada viidet andmete kogumisele, sealhulgas on palju juhtumeid, kus õigusabi taotletakse ja kus äh, seda abi ei ole saadud. mina tahaksin, et see viide jääks alles. see on äh, vajalik äh, liikmesriikidele, et nad saaksid hinnata oma õigusabisüsteemi. edasi, mind mõnevõrra ül-, üllatab see, et mainitakse siin laste õigust äh, õigusabile originaalis, aga see on nüüd välja võetud. raportöör võiks äh, selgitada, miks selline muudatusettepanek äh, või muudatus on sisse viidud, meie arvates on lapsed just eriti haavatavad ja neil on vaja eritähelepanu. lõpetuseks mis puudutab õigusabi saamise ehk abikõlblikkuse kriteeriumit, siis sellest tuleks detailsemalt veel rääkida, see kriteerium peab olema selge ja objektiivne. kuna meil seisavad ees ähm, arutelud nõukoguga, siis ma jään ära ootama edasist koostööd härra Dajongi ja teiste variraportööridega, et saavutada tugev seisukoht parlamendis suur tänu, järgmisena proua Sargentini Roheliste nimel, palun. tänan, esimees. ma sooviksin tänada Tõnis De Jongi hea tasakaaluka raporti eest. ma tervitan seda, et ta nüüd äh, sellest ettepanekust mis kattis ainult äh, osa õigusabist. ta üritab seda nüüd äh, laiendada ja tugevdada meie justiitskoostöö raames. sellega asub ta lahendama probleemi, mis meil endiselt eksisteerib. süüdistatavatel ei ole piisavalt õigusabi. ja kui ta ja ta on öelnud jah, et kui komisjon ei suuda vastavaid ettepanekuid teha, siis me teeme need ise. me oleme mõlemad äh, hollandlased härra De Jongiga ja siinkohal tuleb öelda, et ka meie koduriigis on vajakajäämisi. me soovime, et äh, algusest peale oleks võimalik saada advokaadi abi ja mitte ainult siis, kui kedagi ähvardab vanglakaristus. kolleegid on juba maininud äh, ka seda, et äh, protsessi lõpus, et kui on võimalik nõuda raha tagasi inimeselt äh, kellel väidetavalt ikkagi oli raha, et äh, siis äh, siin võib tekkida teatavat äh, ebaselgust. siin võivad tekkida olukorrad, et raha nõutakse tagasi ka inimestelt, kellel seda tegelikult tõesti ei ole, et siin tuleb asjad küll väga selgelt paika panna, praegu see nii ei ole. ja edasi, lastele antav õigusabi, seda reguleeritakse siseriiklikul tasandil. ja kui me ütleme, et me siia nüüd ei sekku, siis ma ei tea, kas see on mõistlik. ma arvan, et me peaksime ka siin otsima võimalusi reguleerida õigusabi selliselt, et äh, kõik ei sõltu ainult liikmesriikidest. oleks hea, kui meil oleks siin ühine lähenemine. sellepärast, et äh, laste direktiivi, õigusabi äh, direktiivi me võiksime käsitleda koos, kui miinimumnõuded on liiga madalad, siis ma kardan, et äh, meil tekib olukord nagu näiteks äh, mõnede teiste direktiivide puhul, et äh, paberil kirjas olev näeb küll ilus välja, aga tegelikult see ei toimi, näiteks et äh, advokaadile minevad kulud on siiski ähm, liiga suured. loomulikult ei saa eeldada, et advokaadid teevad tööd äh, ligimese armat-, rahastusest äh, või nagu Karitase organisatsioon, loomulikult äh, tuleb arvestada teatavate kuludega. Hollandis ei ole võimalik äh, advokaadibürood üleval pidada, kui võtta ette ainult selliseid protsesse, mis, mille käigus siis kulud kaetakse riikliku õigusabi kaudu ja siis võib tõesti tekkida olukord, kus õigusabi hakkavadki, tasuta õigusabi siis hakkavadki pakkuma ainult äh, praktikandid ja see viib selle taseme alla. igal juhul meil on siin palju teha ja ma loodan, et meil õnnestub üheskoos saada paika hea õigusabi õigusakt Euroopa jaoks. Äh, järgmisena kolleeg Stevens, palun. Äh, suur tänu, esimees ka mina tahaksin esitada mõned küsimused äh, seoses äh, õigusabiga, menetluskuludega. ma olen täiesti põhimõttega nõus, aga me peame arvestama ka sellega, et liikmesriigiti on olukord erinev, seadusandlus on erinev kui me soovime harmoneerida, siis äh, need liikmesriigid, kus olukord on hästi reguleeritud, võivad olla silmitsi olukorraga, kus Euroopa regulatsioonide tõttu nende olukord halveneb. loomulikult eksisteerib äh, alati teatav risk, kui me räägime kuludest, siis äh, tegemist on väga keerulise aruteluga ja seda ma kuidagi ei salga osades liikmesriikides, kaasa arvatud Belgias, on hetkel finantsraskusi ja nemad loomulikult äh, soovivad siin kulusid kontrolli all hoida. aga me räägime ju siin kahtlustatavate ja süüdistatavate õigustest ja seetõttu ei tohi me keskenduda ainult kuludele, tuleb leida sobiv tasakaal. õigus äh, heale advokaadile, sellega seoses on meil vaja rohkem selgust. on vaja selgust selles osas, kuidas direktiivi rakendada, eriti kui me räägime Euroopa vahistamismäärusest. kui palju Euroopa vahistamismäärust ähm, äh, rakendatakse, kui palju taotletakse õigusabi ja nii edasi, seda kõike tuleb äh, selgitada mina ei saanud aru ka sellest, milline ametiasutus äh, vastutab äh, menetluskulude hüvitamise eest, kas on tegemist riikliku ametiga või on tegemist äh, siis selle riigi ametiasutusega, kust süüdistatav pärit on meil tuleb kindlasti rääkida ka kuludest. menetluskulude hüvitamine tuleb tagada kvaliteetselt. meil tuleb loomulikult äh, arvestada kuludega. Belgias rakendatakse palju praktikante ja on loomulikult ka advokaate, kes tasuta sellist õigusabi pakuvad, aga siis nad on ka nii-öelda surve all ja see ei ole hea lähenemine. Hollandis on advokaadibüroosid, mis eh, ongi keskendunud ainult eh, tasuta õigusabi pakkumisele riigisektoris ja see ei ole ka õige sellepärast, et äh, advokaat peaks olema sõltumatu. meil on vaja head äh, tasakaalu advokaatibüroode tavalise tegevuse ja tasuta õigusabi pakkumise vahel. meil on vaja sellist olukorda, kus äh, mitte ainult praktikandid ei paku seda tasuta õigusabi, nii et meil on vaja väga palju küsimusi lahendada, igal juhul peaks äh, kahtlustatavate ja süüdistatavate kaitsestandardid olema kõrged. Thank you very much, I have no suur tänu, rohkem äh, keegi liikmetest sõna ei soovi ja enne kui ma annan sõna raportöörile uuesti, annan ma sõna Johanna Engströmile komisjonist, palun Thank you very much. The commission welcomes suur tänu, komisjon tervitab raportööri projekti, me lugesime selle huviga läbi, me taga, täname raportööri suurepärase töö eest. komisjon on välja pakkunud kaks õigusakti vahendit, soovitus ja direktiiv. direktiivis me soovisime keskenduda kõige pakilisematele aktuaalsetele küsimustele ja arvamuses käsitleme muid teemasid valisime selle lähenemise proportsionaalsusest ja lähimuspõhimõttest lähtuvalt. kõik küsimused on olulised, aga me soovisime esimese sammuna alustada seadusandlust nendes valdkondades, mis on kõige huvitavamad. komisjoni ettepaneku keskmes on õigus, äh, abi saamise õigus, äh, saamise kohustus nendel, kes on kõige haavatavamad, ehk siis äh, inimesed, kes on vangistatud ja nendel inimestel just on keeruline saada advokaadi abi ja nüüd siin äh, raportis on soovitud, et äh, oleksid hõlmatud kõik kahtlustatavad ja süüdistavad isikud. me loomulikult äh, tervitame ka seda lähenemist, aga need kahtlustatavad ja süüdistatavad, kellelt on vabadus võetud, on haavatavamas olukorras nii et äh, kui äh, ja nüüd edasi vaadata, siis äh, raportöör on pakkunud välja uued kriteeriumid selleks, kuidas määrata nii-öelda õigusabi kõlbulikkus. aga seda me tervitame. ja meil peaks loomulikult olema äh, võrdsed alused ähm, abi pakkumisel, tõhususe ja kvaliteedistandardid on ka lisand, mida me tervitame ja oleme avatud aruteludeks, kuidas seda kõige paremini äh, seadusandlusesse sisse kirjutada. me jääme ära ootama viljakat ja head koostööd Euroopa Parlamendiga. me loodame, et meil õnnestub äh, koos äh, panna siin direktiivis pakka sellised standardid, mis tagavad äh, kõrgetasemelise õigusabi inimestele, kes on kahtlustatavad või süüdistatavad kriminaalmenetlustes. tänan. järgmisena härra Luka Demetes nõukogu eesistuja nimel, palun tänan äh, esimees, tere hommikust. ka nõukogu tänab raportööri selle esimese projekti eest, mis äh, paneb paika Euroopa Parlamendi seisukohad sel olulisel teemal. nõukogu eesistuja on antud äh, teemaga läbirääkimiste käigus tõsiselt äh, tegelenud. me oleme käsitlenud äh, noorte süüdistatavate, kahtlustatavate teemad komisjoniga varem ja me oleme valmis alustama parlamendiga läbirääkimisi antud teemal oleme saavutanud äh, selgeid edusamme ja mõned selle direktiivi põhimõtted on sellised, mille osas me oleme liikmesriikidega juba kokkuleppele jõudmas. üldkokkulepet veel ei ole, sellepärast et liikmesriikide vahel on erinevaid seisukohti. osad selle direktiivi aspektid äh, on äh, erinevad, äh, kuigi me jagame üldeesmärke. õigusabi kulude hüvitamine liikmesriigiti on ka erineval tasemel. me soovime loomulikult omalt poolt toimivaid süsteeme täiendada ja me ei räägi siin ainult äh, finantsvahenditest, vaid ka õigusabi kui sellise kvaliteedist. nii et nõukogu tervitab äh, parlamendipoolseid ettepanekuid ja lähenemise, mis on siin raporti projektis välja toetud. me vaatame need põhjalikult läbi, et äh, jõuda optimaalsele tulemusele. mis nüüd puudutab nõukogu, siis äh, olen äh, nõus sellega, mida ütles proua Sipel, me oleme algusest peale lähtunud komisjoni ettepanekust ja algusest peale on meil ees olnud äh, selge raamistik. kaks tuhat üheksa meil äh, tuli välja teekaart, kus äh, nõuti õigusabide, õigusabikulude hüvitamist. see on taust, nõukogu vaatab läbi ka kõik parlamendi ettepanekud ja igal juhul äh, need äh, soovitused ja ideed kindlasti toovad endaga kaasa selle, et me saame arutelusid jätkata ja parandada komisjoni ettepanekut. nõukogu oma töödes lähtub ka konkreetsetest mõjude hinnangutest, mis puudutavad parlamendi poolt tehtud ettepanekuid. nii et nõukogu oma töös lähtub ka sellest, millise ette, äh, millised seisukohad on välja öelnud äh, riiklikud parlamendid ja me lähtume lähimuspõhimõttest. me kindlasti oleme arvamusel, et kõiki neid aspekte tuleb äh, arvestada siin õigusloome protsessis ja nõukogus me kindlasti soovime jõuda koos parlamendiga ühisele seisukohale, aitäh! suur tänu ja nüüd ma annan uuesti sõna raportöörile, et äh, ta saaks teha oma kokkuvõtte. Äh, tänan, esimees! ma tänan äh, kõiki kes äh, sõna võtsid, nende panusest, tänan ka komisjoni ja nõukogu ähm, konstruktiivse lähenemise eest, see rõõmustab mind. me peame parlamendis pidama aru variraportööridega, aga igal juhul meid ootab ees ähm, hea dialoog nõukogu ja komisjoniga, mis on väga vajalik. ma ei taha nüüd siin laskuda kõikidesse punktidesse, mida on mainitud aga ma tervitan seda, mida ütles proua Sargentini olukorra kohta Hollandis. menetluskulud on äh, kujunenud väga kalliks ja pakutakse vähe õigusabi ja küsitakse vähe õigusabi. see näitab, et meil on siin äh, kaheks jaotunud ühiskond. hea advokaat on võimalik saada siis, kui on äh, palju raha ja siis on võimalik saada ka väiksem karistus ja kui raha ei ole, siis on olukord vastuspidine. siin on selline ebaõiglus, millest meil tuleb lahti saada. õiglus peab kehtima kõigi jaoks. nüüd, mis puudutab noori ja neid puudutavat direktiivi, siis see on üks keerulisemaid punkte toonitan siinkohal, et äh, lapsed ja noored saavad automaatselt õigusabi ja laste direktiivis äh, see nii sätestatud ei ole. seal jäetakse kõik liikmesriikide otsustada. kui me aga soovime paremini reguleerida mõlema instrumendi vahelist suhet, siis mina olen küll avatud selleks, et äh, asjad nii kaugele viia. rahvapartei toonitab äh, proportsionaalsust, äh, sellega ma olen täiesti nõus, aga samas ma olen ka arvamusel, et me peaksime rääkima juurdepääsust õigusele, juurdepääsust äh, justiitsvaldkonnale. ma tahaksin siin öelda, et seda õigust ei saa kunagi me räägime siin sellest, et garanteerida miinimum, pakkuda miinimumgarantiisid ja see on vähim, mida me saame teha. edasi, mis puudutab nüüd äh, menetlust, siis ma olen kindlasti valmis variraportööridega siin läbi rääkima, et mõningaid muudatusettepanekuid veel äh, sisse viia, aga kui me oleme muudatusettepanekud esitanud, siis õnnestub äh, meil äkki jõuda ka ühisele seisukohale, mis kajastab äh, kogu selle komisjoni seisukohta ja see oleks kõige paremaks garantiiks nõukoguga peetavatel läbirääkimistel. et väga oluline on variraportööridega kokkuleppele jõuda ja ma usun, et selline lähenemine on meile kindlasti abiks, aitäh! tänan. tahaksin teile öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümnes jaanuar kaks tuhat viisteist kell kaksteist null null. ja mis puudutab järgmist päevakorrapunkti, arvamuste vahetus äh, siseminister Alfanoga ja justiitsminister Orlandoga Itaalia valitsusest siis me peame tegema väikese pausi, sellepärast et nad ei ole veel kohale jõudnud. nii et äh, teeme ettepaneku, et alustame umbes kahekümne minuti pärast kümme viiskümmend, nii et teil on väike paus, et võtta kohvi või midagi muud. kümme viiskümmend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 okay, colleagues um.... nii, kallid kolleegid, äh, jätkame koosolekuga, seega palun võtke istet. ja ma paluksin, et ka kõik äh, tuleksid uuesti saali, kes on siia alles jäänud. We have on our agenda päevakorras plaanis arvamuste vahetus härra Hollandoga, kes on justiitsminister. ja loodetavasti pärast ka härra Fallon, kes on meie siseminister, Alfano siseminister liitub meiega ehk siis millised on Itaalia eesistuja arvamused justiits- ja siseküsimustes. tervitan südamest härra Andrea Orlandot, Itaalia justiitsministrit, kes tutvustab eesistumise tegevusi justiitsvaldkonnas, härra Alfano liitub meiega natukene hiljem loodetavasti, osales hiljuti ka ministrite vahelisel kohtumisel, siseministrite kohtumisel ja tutvustab siis seda siseküsimuste osa ja tal on võimalik anda meile ka tagasisidet, kui ta jõuab õigel ajal kohale loodetavasti. mis puudutab äh, nüüd korralduslikke küsimusi, kuna praegu on ainult härra Orlando meiega, siis tema saab kõigepealt sõna ja siis on komisjoni liikmetel pärast teda võimalus sõna saada. suur tänu, härra Orlando ja palun Grazie, signor vicepresidente. suur tänu. komisjoni liikmed, aseesimees härra Albrecht, aitäh, et andsite mulle võimaluse anda ülevaadet, mis siis on toimunud viimase poole aasta jooksul. Itaalia eesistuja tahaks tutvustada meie töö tulemusi mida me oleme poole aasta jooksul teinud. me oleme käsitlenud erinevaid teemasid, mis pandi juunis ja juulis juba paika. mitmeid edusamme on saavutatud kõikides valdkondades. kui me räägime põhiõiguste kaitsest, eriti isikuandmete kaitsest, karistusõiguses ja ka mitte karistusvaldkonnas e, e-õiguses, menetlustes ja loomulikult ka julgeoleku ja valdkonnas. nüüd mõned tulemused, mida me siis oleme saavutanud, mis pakuvad just teie komisjonile huvi. ja loomulikult et äh, võite esitada ka mulle pärast küsimusi. nüüd kõigepealt isikuandmete kaitse on poole aasta jooksul olnud väga oluline. meie oleme ületanud erinevaid takistusi selleks, et saavutada konkreetseid eesmärke. komisjon on jõudnud lõpliku lahenduseni, mis puudutab erinevate kehtivate määruste kohaldamist. Milano nõukogus käsitlesime erinevaid määruse aspekte, mis jätsid liikmesriikidele teatud paindlikkuse selleks, et käsitleda teemasid, mis puudutas just riigisektorit ja eelkõige isikuandmete kaitset riigisektoris nii nagu see määruses kirjas on ja samal ajal panime paika ka ajakavad, mis muutis kogu süsteemi natukene paindlikumaks, et kohanduda liikmesriikide erinevate süsteemidega. jõudsime süsteemini, mis vastab sellele, nagu määrus, äh, see ette nähtud lisaks ka kokkulepe määruse neljanda peatüki osas, mis puudutas erinevate osapoolte kohustusi ja vastutusi. see on põhimõtteliselt tähtsusega peatükk, oluline ka ettevõtjatele ja nende kaasatusele isiku andmete puhul, seal on paika pandud teatud tagatised, millest tuleb lähtuda ja tagab tasakaalu isikuandmete kaitse ja erinevate tegurite vahel, mida tuleb samamoodi kaaluda. liikmesriigid väljendasid äh, selle teema osas äh, teatud kahtlusi mis puudutas siis ühelt poolt isikuandmete kaitset ja teisalt eh, ettevõtjaid. üldine ülesehitus on nüüd paika saanud selleks, et teemaga tegeleda, selle teemaga on juba tegeletud mõnda aega, ehk siis see ühe kontakti lähenemine, ühe kontaktpunkti lähenemine, me vaatasime siin erinevaid eeliseid, kuidas eh, menetlusi lihtsustada ja lähtusime siin komisjoni esialgsest ettepanekust, et meil oleks selline turvavõrk kodanike jaoks, kui seistakse silmitsi erinevate menetlustega, õiguslike ja muudega ja loomulikult see on seotud ka eraelu kaitsega. ministrid on seda teemat käsitlenud, pannud paika ka erinevad tehnilised üksikasjad direktiiv, mis puudutab karistusõigusmenetlusi, politseitööd, sellega on tegeletud ja eesmärgiks oli luua kõrgetasemeline kaitse ning tagatised selleks, et menetlused oleksid kiired ja tõhusad. siin käsitleti rahvusvahelist andmete edastust ja lõppkokkulepet pole veel sõlmitud, kuna teema on nii keerukas ja liikmesriikide seisukohad on väga erinevad. me teame, kui oluline roll on Euroopa Parlamendil, kuidas parlament seda teemat põhjalikult on jälginud ja me tahaksime teie tähelepanu juhtida sellele, et alates selle aasta juunist iga kord, kui justiits- ja siseküsimuste nõukogu on toimunud, on seda teemat põhjalikult käsitletud ja kahtlemata nõukogu on õigel teel ja lähiajal jõutakse ka üldise kokkuleppeni teksti osas. nüüd, kui me räägime isikuandmete kaitsest, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline kokkulepe on ka teema, millele on põhjalikult keskendutud. peab jõudma mingi lahenduseni, mis oleks vastuvõetav ka Euroopa kodanikele, niimoodi et nende õigust on kaitstud ja samal ajal sobima ka ameeriklastele. loomulikult nõukogu roll on äärmiselt ole, oluline parlamendiga koostöö on väga oluline. kui me räägime karistusõigusest, siis ka seal on saavutatud väga suuri edusamme, kui me räägime Riigiprokuratuurist ja Euroopa prokuratuurist. põhjalikult on selle teemaga tegeletud ja me leiame, et see parandab tulevikus ka menetluslikke külgi. on toimunud äh, jõuline koostöö liikmesriikide prokuratuuridega. arvestatud on Euroopa taustsüsteemi. taaskord tuleb Euroopa prokuröri sõltumatus tagada ja seetõttu on noh, see olnud äärmiselt oluline. arutelu on nüüd tehnilisel tasandil. Itaalia eesistumise ajal on saavutatud äh, väga head edu ja see on heaks lähtepunktiks tulevastele eesistujatele, eesistujatele selle teemaga edasi minna ja lõpetuseks on väga oluline, et karistusõiguses oleks järjepidevus erinevate meetmete vahel, mis heaks kiidetakse loomulikult äh, tuleb siin kaitsta ka Euroopa Liidu finantshuve nendes, nendel keerukatel aegadel. me oleme veendunud, et see arutelu, mis puudutab Euroopa prokuratuuri, Eurojusti ja ja nagu ma ütlesin, prokuratuuri on äärmiselt oluline, sellega lähme ka tulevikus edasi ja kui me räägime nüüd Eurojustist ja isikuandmete kaitsest, siis me leiame, et siin on mitmeid olulisi seoseid, mis tuleb arvesse võtta, me peame looma mingi teatud koostöömehhanismi erinevate äh, asutuste vahel, kui me räägime õiguskaitseasutustest, need nagu Eurojust Euroopas, selleks, et isikuandmete kaitses veel edusamme saavutada. kui me nüüd räägime inimeste kaitsest, keda süüdistatakse menetluste käigus süüt- ja süütuse presumptsioonist, siis siin on algatatud läbirääkimised eh, kaasotsustusmenetluse raames, aga paraku edusammud on olnud eh, aeglased. teemaga tegeleti põhjalikult ja loodetavasti tulevased eesistujad eh, lähevad nende teemadega edasi, on palju lahtisi küsimusi mida tuleb veel lahendada. organiseeritud kuritegevus, piirideülene kuritegevus, riikideülene kuritegevus, siin samamoodi tuleb veelgi pingutada, liikmesriigid peavad koostööd tegema ja selle teemaga tuleb põhjalikult tegeleda. organiseeritud kuritegevus kõikides äh, valdkondades, sellega tuleb võidelda igal pool ja katkestada neile need rahavood, äh, et neid võrgustikke ei saaks rahastada, see on äh, viis, kuidas tõhusalt selle teemaga tegeleda antud teemaga tegeleti põhjalikumalt justiitsministrite kohtumisel, Syracuse'i kohtumisel, kui keskenduti nendele meetmetele, mis tuleks vastu võtta, mis puudutavad just organiseeritud kuritegevust. veel üks teema, mida tuleb kaaluda ja millega Itaalia eesistuja on väga põhjalikult tegelenud, on haridus inimeste harimine, kes töötavad justiitsvaldkonnas, et neil oleks piisavad õppematerjalid, kohad, kus need koolitused toimuvad, kõikidel tasanditel ja siin kahtlemata liikmesriikide teadmiste vahetus õigusvaldkonnas on äärmiselt oluline, seda tuleb veel kord rõhutada ja soodustada välisvõitlejad on veel üks teema, mis on hiljuti esile kerkinud ja siin Euroopa Komisjon, Eurojust ja terrorismivastase võitluse amet peavad tekitama vajaliku süsteemi, mis tõhusalt kaitseb Euroopa Liidu kodanikke ja liikmesriike selle olulise teema puhul. loomulikult on see seotud aruteludega, mis toimuvad äh, selles osas, kuidas luua teatavat äh, takistuste süsteemi, kuidas me tõhusalt äh, välisvõitlejate teemat lahendame ja võitleme nende jõudude vastu, kes aktiivselt eurooplasi värbavad. nii et siin äh, vastava valdkonna ministrid on kaalunud, milliseid sanktsioone tuleks rakendada, kui me räägime välisvõitlejatest. vaatame, mis on selle uue teema erinevad aspektid, see on väga ohtlik teema ja Itaalia eesistuja on justiits- ja siseküsimuste nõukogu pühendanud nendele julgeoleku aspektidele. ehk siis välisvõitlejad, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, koostöö Euroopa Parlamendi vastavate komisjonidega ning selline, meil on selline analüütiline lähenemine tegevusraamistik, et nende keeruliste teemadega tegeleda. ja kui me räägime kodanikuvabadustest, õigustest ja vastavatest määrustest, direktiividest, siis meil on olnud väga tõhus arutelu härra Svobodaga ja me oleme jõudnud kokkuleppele äh, Euroopa Parlamendiga ka maksejõuetusmenetluse osas. ja ka seda tahtsin toonitada. siin me räägime ettevõtete ellujäämisest, eriti väikeettevõtetest ja pakkudes neile uut võimalust siin väga keerukas äh, finantsolukorras, selle kohta on konkreetne direktiiv, teeme koostööd parlamendiga ja komisjoniga ja see on tõepoolest olnud äärmiselt viljakas. süsteem, mis on läbipaistvam, menetlused, mis on kiiremad ja mis aitavad just väikeettevõtjaid, pakkudes neile uut hingamist siin väga keerukal ajal. me oleme saavutanud edu ka menetluste lihtsustamises, kui me räägime avalike dokumentide avalikustamisest või riigidokumentide avalikustamisest ja nüüd äh, lõpetuseks on edasi mindud ka selle tekstiga, mis puudutab kultuuripärandit äh, ka seal on teatud edusamme saavutatud ja ka mitmete muude teemade osas, mis puudutas just prokuratuuri tööd, sellega on tõepoolest väga tõhusalt tegeletud. nüüd ähm, kokkuvõtteks Itaalia eesistuja on töötanud institutsionaalses kontekstis, mis on olnud väga tõhus selleks, et luua vajalikud tingimused, et meil tulevikus oleks toimiv süsteem, kus jälgitakse põhiõigusi, kaitstakse kodanike õigusi ja kaitstakse kodanike väliste ohtude eest ja seetõttu suur tänu tähelepanu eest ja loomulikult olen valmis vastama kõikidele teie küsimustele, aitäh! For... aitäh äh, selle väga põhjaliku ülevaate eest. Äh, kuna härra Alfano pole veel kohale jõudnud, aga ta on teel parlamenti Äh, siis äh, anname võimaluse äh, härra Orlandole küsimusi esitada ja neli inimest on juba sõna soovinud ja härra Puuni on esimene. aitäh, aitäh, härra minister, selle väga selge ülevaate eest ja tahaksin tänada eesistujamaad Itaaliat selle panuse eest, mis ta õiguskaitse vallas on andnud, tegemist on olnud suure eduga ja me peame seda tunnistama. Eh, tahaksin keskenduda eh, isikuandmete kaitse määrusele. mulle tundub, et te olete liiga optimistlik Äh, kui räägite oma saavutustest ning äh, sellest, milles, millal me nende lõppeesmärkideni jõuame ja, ja kiidame heaks need lahendused, mis parlament on juba heaks kiitnud. ma arvan, et äh, kui me räägime nii-öelda ühtsest kontaktpunktist, siis peaksime arvestama sellest, et lahendus, mis läheb põhimõtetest liiga kaugele, et on lihtsalt üks kontaktpunkt. võib selle määruse hävitada. ma olen selle ettepanekuga hästi kursis ja äh, Äh, ma tean, et riikide vahel on nüüd täielik üksmeel selle ühtse kontaktpunkti osas, aga mida teie asjast arvate? ma arvan, et me ei tohiks unustada, et et meil on vaja selliseid lahendusi, mida on võimalik ka praktikas ellu rakendada. liiga keerulised lahendused äh, mis seoses selle ühtse kontaktpunktiga on välja pakutud, minu arvates tekitavad rakenduse vallas probleeme, aga igatahes aitäh Itaaliale teie panuse eest ja võib-olla räägiksite üksikasjalikumast sellest ühtsest kontaktpunktist ja sellest, eh, milline on liikmesriikide hinnang sellele ettepanekule, see aitaks eh, meil kogu protsessist palju paremini aru saada, aitäh. aitäh, härra Booni. Eh, proua Tšinitši on järgmine. ja ärge küsimust pikemaks venitage kui kaks minutit. aitäh Äh, tahaksin äh, tänada ministrit äh, selle ettekande eest, et tutvustasite Itaalia eesistumise ajal tehtud tööd, tegemist oli tõesti väga olulise tööga, eriti julgeoleku ja õigluse küsimustes ja just sellega meie komisjon tegelebki. Te kõnelesite põhiteemadest meie keskendume sellele, mis puudutab konkreetselt meie komisjoni ja me oleme loomulikult väga tähelepanelikult jälginud seda, mida te olete teinud, iseäranis Euroopa prokuratuuri teemat. sel pädevuste paikapanemine on väga oluline, nagu te ütlesite aga mitte ainult pädevuste paikapanemine, vaid ka see, millised on suhted Euroopa prokuratuuri ja liikmesriikide prokuratuuride ja Europoli ja Eurojusti vahel. ja äh, loomulikult äh, kõik nende erinevad pädevused, kuidas neid täpselt jagatakse, see on tõesti väga oluline. Äh, samuti on süütuse presumptsiooni vallas tehtud töö oluline ning Äh, liikmesriikide roll ja see, kuidas need äh, süsteemid äh, toimisid enne seda välja pakutud süütuse presumptsiooni teksti, siin oleks vaja natuke rohkem selgust. ma olen täiesti kindel, et erinevad menetluslikud tagatised, ähm, mis läbi selle direktiivi eelnõu nüüd on esitatud, on tõepoolest väga olulised. aga need on olulised ka määramaks kindlaks, milline on siis äh, tulevane äh, prokuröri roll. Äh, tahtsin küsida, mida teie arvasite, kuidas kogu see asi toimima hakkab? kuidas hakkab toimima Euroopa prokurör, prokuratuur? ja millised on nende pädevused ja kuidas äh, neid pädevusi jagatakse. ja mis puudutab organiseeritud kuritegevust, äh, siis jah, me tahaksime tänada Itaalia eesistujamaad selle töö eest, mis selles vallas on tehtud aga me peaksime vaatama, eh, millised on seosed eh, organiseeritud kuritegevuse ja legitiimse majandustegevuse vahel, vaatama, kuhu raha liigub, nii et, et võib-olla peatuksite ka sellel teemal, härra minister, aitäh, proua Zenitši, äh, härra Škebek järgmisena. aitäh, härra eh, Orlando, teie sõnavõtu eest, ma istun siin Itaalia eesistuja on maana tegeles ka direktiiviga, mis äh, äh, käsitles inimeste võrdset kohtlemist vaatamata nende äh, usulisele taustale või millelegi muule, nii-öelda võrdse kohtlemise direktiivi. Äh, paljud äh, riigid on mures selle pärast, mis suuna see ettepanek on võtnud, äh, näiteks eriti kuidas puudutab see lepinguvabadus. mõned leiavad, et see on üleliigne õigusakt, mis Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet kahjustab, mõned on mures selle pärast, millist keelekasutust seal ettepanekus kasutatakse, sest et kui panek niimoodi vastu võetakse, siis võib see kaasa tuua soovimatuid ja ettenägematuid tõlgendusi kas te teate, et ligemale äh, sada vabaühendust äh, kogu äh, Euroopa Liidus saatsid president Junckerile kirja, paludes direktiivi eelnõu tagasi võtta? ning mis puudutab veel seda kirja, mida te soovitate nii komisjonile kui ka järgnevale eesistujamaale, mida selle direktiiviga ette võtta, aitäh! suur aitäh! veel kaks sõnasoovijat, palun tehke lühidalt, siis annan ministrile võimaluse vastata ja siis võtab sõna minister Alfano, kes just kohale jõudis. tervitame teda meie komisjonis. ja proua Farr järgmisena. aitäh, tere tulemast ministrile Äh, paar päeva äh, tagasi äh, tähistasime korruptsioonivastase võitluse päeva. ma tean, et me teame, et korruptsioon on Euroopas väga tõsine probleem kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal koostati erisoovitused selleks, et taaskäivitada võitlust korruptsiooni vastu. pandi paika, võeti vastu terve rida soovitusi, mis olid vajalikud selleks, et tõhusalt korruptsiooniga võidelda. Itaalias on vastu võetud terve rida meetmeid, võib-olla need ei ole küll piisavad, aga tahaksin küsida, millised meetmed on võetud vastu Euroopa Liidu tasandil võitlemaks korruptsiooniga ning diskrimineerimise vastane võitlus äh, ja võrdne kohtlemine, millest kolleeg just kõneles. ma arvan, et nõukogu äh, peab tegema suuri jõupingutusi äh, selle võrdse kohtlemise vallas ning tugevdama neid jõupingutusi, mida siiani on tehtud selleks, et ka selle nuhtluse vastu võidelda niisiis, et luua võrdsed tingimused kõigile väga oluline on, et me seda siin parlamendis äh, edasi arutame ja võib-olla räägiksite, mida teie asjast arvate ja nüüd, mis puudutab äh, kinnipidamist ja kinnipeetute õigusi. Euroopa poolaasta äh, programmi raames räägiti ka parimatest kogemustest, räägiti eeluurimisvangistusest, ajutisest kinnipidamisest eeluurimise all, eeluurimisvangistuses olevate inimeste õigustest. see, seda kõike tuleb äh, rõhutada, täpselt samuti äh, seda, et meil on vaja õiguslikku raamistikku, kus äh, inimestel on, kõigil inimestel on võrdne juurdepääs võrdsetele tingimustele õigussüsteemis. ja mis puudutab PIF direktiivi, ka selle direktiiviga seondub terve rida probleem, käibemaks, kohaldamine ja nõnda edasi. meil on vaja äh, sellist äh, olukorda, kus äh, Euroopa prokuratuur saab tõesti eksisteerida ja tõhusalt tegutseda. Krimm komisjon Äh, üritab äh, oma tegevust jätkata ka praeguse parlamendi koosseisus selleks, et tõesti võidelda tõhusalt organiseeritud kuritegevuse äh, vastu ja eriti maffia vastu, nii et Krimm komisjoni taasasutamine on väga oluline. tahaksin teile meelde tuletada, et meie sõnavõtte ka tõlgitakse, nii et, et palun ärge kõnelge liiga kiiresti ja proua Weinberg järgmisena ka kaheks minutiks. aitäh Äh, aitäh, härra Orlando. Äh, jah, teie sõnavõtt oli äärmiselt huvitav. Äh, mis puudutab välisvõitlejaid, Euroopa Liidu jaoks on see tõsine oht ning see oht on, see on oht kogu, rahule kogu maailmas. niisiis Te kõnelesite sellest, et et äh, sellist tegevust saab äh, käsitleda kuriteona ning tuginedes olemasolevale õiguslikule raamistikule, jah, äh, teatud piires me saame tegutseda, me saame teatud sätteid kasutada, aga minu küsimus oleks, kas on, teil on ka mingi ettepanek ka luua mingeid täiendavaid sätteid selle kuriteoliigi kohta, aitäh, suur aitäh Need on siis äh, küsimused härra Orlandole ja paluksin, et ta vastaks nendele küsimustele lühidalt. ja siis äh, me läheme edasi härra Alfano juurde. niisiis, härra Orlando, palun, teil on sõna loomulikult vastan ma nendele küsimustele, äh, küsimustele, mis olid mõeldud siis eesistujamaale Itaaliale ja puudutasid ka nõukogu tööd ja neid teemasid, millega me siis oleme tegelenud. alustaksin sellest ühtsest kontaktpunktist. on arutatud Äh, teatud raamistiku loomist, et tegeleda selle teema erinevate tehniliste aspektidega. Äh, sam-, mõned nendest aspektidest on üsna äh, delikaatsed. arvestades komisjoni seisukohta ja loomulikult ka enamuse liikmesriikide seisukohta, me peame ühiselt selle kontaktpunkti looma selleks, et ära hoida isikuandmete kuritarvitamist ühtse kontaktpunkti raames, tuleb luua konkreetsed kaitsemehhanismid. tegemist on äärmiselt keeruka küsimusega ja lahkhelisid põhjustava küsimusega. nii et, et kompromiss on siin kindlasti vajalik. ma arvan, et e, see kompromissini jõudmise hetk on lähedal ja me peame tegelema just selliste oluliste asjadega nagu tehnilised üksikasjad üldisemalt kõneldes, aga mainis härra Puuni tervet rida küsimusi, aga äh, jah, kuigi äh, algselt äh, oli üsna palju pessimismi on asjad äh, üsna suuresti paremuse poole liikunud, jah, alguses olid liikmesriikide seisukohad paljudes küsimustes üsna vastandlikud, mitte ainult selle ühtse kontaktpunkti osas, aga mm, me ei tahtnud ohtu seada seda, mida me oleme juba seavi-, äh, varasemate määrustega sea-, saavutanud ning äh, me soovisime leida tõesti sellist viisi, Äh, mis võimaldaks meil lahendada erinevad halduslikud probleemid, mis äh, selle kõigega seonduvad. aga äh, jah, kuigi algselt väljendati teatud negatiivseid seisukohti, siis mulle tundub, et nüüd me oleme jõudnud teatavale kokkuleppele. niisiis, suured sammud, edusammud on toimunud, selles pole mingit kahtlust ja ma olen täiesti kindel, et meil on usaldusväärne alus ka tulevasteks läbirääkimisteks ma ei räägi äh, seda lihtsalt selleks, et äh, ennast reklaamida. aga ma tõesti usun, et tulevasteks läbirääkimisteks on olemas hea alus nüüd äh, suhted USA-ga. siin on jällegi tegu väga keerulise teemaga arvestades neid poliitilisi arenguid, mis on toimunud nii Euroopas kui ka USA-s. poliitilised muutused, teatud Obama administratsiooniga seonduvad asjad, nii et, et olukord ei ole sugugi kerge olnud. kui me räägime siin ka isikuandmete kaitsest ja tervest reast teistest asjadest Äh, proua Kinitši küsimus nüüd. ma arvan, et me peaksime arvestama äh, selle kollegiaalsusega, mis praegu valitseb ja suure professionaalsusega nii et, et see kokkulepe, mis liikmesriikide vahel tuleb saavutada, lõpuks ka saavutatakse ja et meil tõesti on kokkulepe lõpuks ka Euroopa prokuratuuri teemal ning et me eh, suudame üsna selgelt paika panna, millised on need suhted eh, Euroopa prokuratuuri ja liikmesriikide prokuratuuri, Eurojusti ja Europoli vahel. niisiis ehm, ma olen kindel, et me suudame nende pädevused eh, väga selgelt eristada jällegi liikmesriikide seisukohad erinevates küsimustes on üsna lahknevad, aga et jah, tõepoolest mõnede liikmesriikide poolelt on üsna tugev vastuseis endiselt olemas, aga me teeme siis igasuguseid jõupingutusi selleks, et kõiki siiski üksmeelsele seisukohale viia. nüüd e-õiglus, see on samuti äärmiselt oluline ja see tõesti on olnud üks meie prioriteetidest. kinnipidamine ja kinnipeetute õigused, nende inimeste õigused, kes on siis kas eeluurimisvanglas või mõnes muus kinnipidamisasutuses, me tahame kasutusele võtta siin tõesti head tavade süsteemi ja tahtsin öelda, et et tegemist on millegiga, jah, kuigi see on olnud üheks peamiseks läbirääkimiste teemaks, pean ma ausalt ütlema, et võib-olla oleks sellega pidanud tegelema intensiivsemalt. tegemist on väga keerulise teemaga, selles pole mingit kahtlust ja seda eriti praegu, sellepärast et valimiste eelne ja valimiste järgne parlament on erinevad, meil on uus voliniku, volinike kolleegium ja mm, siit äh, äh, ja seetõttu siis ei ole ka kinnipeetute õiguste teemaga võib-olla saadud tegeleda nii, nii intensiivselt, nagu oleks pidanud ja äh, nüüd, äh, mis puudutab äh, õiguskaitsealal töötavate inimeste koolitust, ma pean silmas prokuröre, kohtunikke, korrakaitseametnikke, see on samuti väga oluline. selles vallas on vaja olukorda parandada aga kuna institutsioonides on praegu toimunud viimase poole aasta jooksul väga suured muutused, siis meil lihtsalt ei olnud aega sellele teemale piisavat aega pühendada. aga sellele vaatamata tahaksin ma öelda, et äh, arutelud on alanud ning äh, töö kahtlemata selles vallas jätkub. ja äh, mis puudutab rahavoogusid kuritegelikule maailmale Äh, siis ma olen täiesti kindel, et äh, siin on parlamendil ka väga oluline roll, see tulevane Krimm komisjon kindlasti mängib selles kõiges väga olulist rolli ning äh, meil on vaja ka uut, ma arvan, et me oleme käsitlenud seda raamistikku, mis võimaldab meil selle teemaga tegeleda ning välisvõitlejate teema nüüd tahtsin lihtsalt rõhutada, et see on tõesti väga oluline teema ja kindlasti minu kolleeg härra Alfano käsitleb ka seda teemat, aga üldine lähenemine on olnud öelda nii-öelda individualiseeritud lähenemine. tegemist on uue nähtusega ning äh, me praegu uurides siis seda nähtust, me avastasime, et on üsna palju erinevusi eh, nende inimeste vahel, kes siis eh, eh, on seotud selle võitlusega väljaspool Euroopa Liitu. me peame tunnistama ka see individualiseeritud lähenemine, kuna tegu on uue nähtusega Äh, see individualiseeritud lähenemine peab toimuma teatud kontekstis, äh, mida me kõik tunneme, me peame täpselt defineerima, mis, milles on probleem, selleks et saaks selle vastu tõhusalt võidelda. niisiis, äh, kuidas selline ühine lähenemine välja töötada, see on äärmiselt oluline küsimus Ehm, meil on vaja sekkuda tõesti väga mitmekesises keskkonnas, millel on väga palju erinevaid nüansse. Ehm, jutt käib ju terrorismist, ehm, mis võib olla ideoloogiline, poliitiline, religioosne, see on, kõik on nii mitmekülgne teema, et ma tõesti arvan, et me peame väga hoolikalt välja töötama oma lähenemise ja siis me peame välja töötama ka ühise lähenemise. minu arvates on väga oluline, et me oleksime valmis mitte üksnes äh, välja töötama need normid, millele tugineda, vaid äh, kõigepealt peame jõudma ühisele arusaamisele, mida need konkreetsed terminid tähendavad, mida need, mida nendega mõeldakse, kui me räägime välisvõitlejatest. ning äh, mina olen optimist, aga mul on ka mõningaid äh, kõhklusi, kuna me oleme silmitsi just nimelt selle uue olukorraga. minu arvates on väga oluline see töö, mida on tehtud Euroopa prokuratuuri vallas ma arvan, et me peame keskenduma sellisele lähenemisele, mis arvestab äh, sõltumatust, aga ka kollegiaalsust erinevate asjaosa, omaste institutsioonide vahel. niisiis äh, tohiks lahjendada või muuta äh, või varju jätta liikmesriikide prokuratuure vaid me peaksime läbi Euroopa prokuratuuri looma mingi täiendava äh, institutsiooni, mis tagaks terviklikuma lähenemise me peame väga selgelt välja ütlema, et selles valdkonnas on meil vaja ühtset lähenemist, euroopalikku lähenemist. me peame kuidagimoodi äh, suutma seda kõike ette näha, suutma selle kõigega arvestada et see selline väga killustatud äh, olukord, mis prokuratuuride vallas praegu valitseb, äh, nende kõiki ühendamine ühtse Euroopa äh, katuse alla ja, ja koostöö loomine on äärmiselt oluline, aitäh! Very much uh,, minister Orlando for your uh, comprehensive outline and um, we uh Äh, aitäh teile, härra Orlando, selle põhjaliku ülevaate eest ja nüüd läheme siis äh, teise sõnavõtu juurde, härra Alfano, kes on Itaalia siseminister, tere tule-, tere tulemast, aitäh, et te siin olete. ja äh, ka teie jaoks on siis praegu võimalus äh, tutvustada Itaalia eesistumise ajal saavutatud äh, just justiits- ja õigusküsimustes ja eriti just siseasjades ning äh, Te osalesite G6 siseministrite kohtumisel Pariisis ja võib-olla annate ka tagasisidet sellest kohtumisest, niisiis palun, teil on sõna. tänan, esimees ma tänan äh, esimeest ja komisjoni liikmeid, et te andsite mulle võimaluse rääkida kõige olulisematest valdkondadest äh, siseasjade valdkonnas Itaalia eesistumise ajal. poliitilisest seisukohast äh, tuleb öelda, et pärast Euroopa Parlamendi valimisi oli ähm, Euroopa Liidu jaoks tegemist äh, keerulise ajahetkega. ka justiits- ja sisevaldkonnas äh, oli olukord selline, et Stockholmi programm oli lõppemas äh, ja nõukogus tuli panna paika juunis paika uued suunised. Itaalia üritas tagada sidusust uute suuniste ja vanade meetmete vahel ja me tahame nüüd neid uusi suuniseid kasutada selleks, et kiiresti arendada välja need äh, ettepanekud, mis me anname edasi Lätile ja Luksemburgile, kellega me moodustame trio. rändepoliitika oli meie töö keskpunktis, meil oli kokkusaamine Milanos kus me rääkisime põhjalikult äh, sellest, kuidas tulla toime selle Euroopa Liitu suunduva rändevooga. sellelt aluselt äh, me siis äh, pidasime läbirääkimisi Milanos. meil oli ka Vahemere rakkerühm ja justiits- ja siseasjade nõukogu oktoobris edastas meile oma lõppjäreldused rändevoogude haldamise kohta. nii et äh, tegemist on siin äh, sammudega nende migratsioonivoogude haldamiseks. eesmärgiks on, et Euroopa Liidul oleks aktiivsem ja solidaarsem roll selles valdkonnas. dokumendi põhieesmärgiks on pakkuda struktureeritud vastust olukorras, kui Vahemerelt äh, tuleb meile palju sisserändajaid. tegemist on mudeliga, mida võib kasutada ka teistes geograafilistes piirkondades, sellepärast et mitte ainult Vahemeri ei ole Euroopa Liidu jaoks murekohaks. siinkohal tahaksin väljendada oma rahulolu piirivalvetööga toimus Triton Frontexi juhtimisel. Itaalia eesistuja oli seal väga aktiivne, aga palju tööd tegi ära ka Vahemere rakkerühm ja kogu Euroopa Liit. niimoodi me saadame välja selge signaali rändevoogude halgendamise piiride kohta. kui nüüd rääkida piiride paremast haldamisest, siis tuleb tähelepanu pöörata ka vastuvõtukeskustele ja koostööle kolmandatele riikidega. Need on minu arvates kõige olulisemad äh, teemad, kui Euroopa Liit räägib sisserändest. surve liidu välispiiridel on äh, struktuuriline küsimus ja sellega meil tuleb tegeleda järgnevatel aastatel kindlasti. ma olen veendunud, et meil on võimalusi Euroopa tegevust tugevdada koostöös kolmandate riikidega, nii et äh, meil ei tuleks sisse nii palju sisserändajaid, meil tuleb võidelda ka inimsmugeldajate vastu ja äh, rõhuda rohkem sisserände seaduslikele kanalitele meil tuleb Euroopa Liitu tugevdada, et meil oleks võimalik valida globaalne lähenemine sisserändale ja nõukogu on vastavad äh, seisukohad ka kinnitanud. me tugevdame liikuvuspartnerlusi, mis on sõlmitud ja samuti äh, leitakse kokkulepped äh, kolmandate riikidega, näiteks Nigeeriaga oleme me kokkulepet juba varsti allkirjastamas. riigiti on probleemid ääretult erinevad ja seetõttu me oleme siit tihti silmitsi takistustega, kus koostööd ei saa teha, nagu näiteks Liibüa. aga me peame olema siiski aktiivsemad, tugevamalt esindatud, nii et äh, oleks võimalik kaasata need riigid, kes on koostööks valmis oluline on koostöö ka rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks äh, UNHCR-iga või rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga. meil tuleb tagada erinevate poliitikate vaheline sünergia, mõtlen siinkohal eelkõige sise- ja välispoliitikat. seda kõike selleks, et meil oleks võimalik äh, sidusalt oma eesmärgide suunas õig-, pakkuda ja tööd tõhustada. Itaalia eesistuja on sellest lähtuvalt viimastel justiits- ja siseministrite kohtumistel ka vastavalt teemasid äh, tõstatanud. kahekümne seitsmendal novembril toimus Roomas väga oluline Euroopa Liidu sise- ja välisministrite konverents selle kokkusaamise eesmärgiks oli arvamusi vahetada ja küsimustes kokkuleppele jõuda. esimest korda oli struktureeritud kohtumine sise- ja välisministrite osalusel ja see toimus siis kahekümne seitsmendal novembril Roomas. me lähtusime Itaalia eesistuja ettepanekust, mis tehti juulis Milanos. lisaks sellele korraldas Itaalia eesistuja ka Rabati protsessi sise- ja välisministrite konverentsi. Rabati protsess äh, võimaldab meil pidada dialoogi Lääne- ja Kesk-Aafrika riikidega rändevaldkonnas. kahekümne kaheksandal novembril toimus Roomas kohtumine ka Aafrika sarveriikide esindajatega, see oli esimene selline kohtumine, et et äh, struktureeritud äh, dialoogi rändevaldkonnas alustada. ja seal äh, loomulikult võetakse eeskuju rabati protsessist. rahvusvahelised tulemused, rahvusvahelised sündmused on siin loomulikult murettekitavad, näiteks olukord Liibüas, see otseselt mõjutab ka Itaaliasse tulevaid rändevoogusid ja see on lihtsalt üks näide, aga mitte isoleeritud näide Süüria põgenike arv on kasvanud äh, dramaatiliselt ja sellel kõigel võib olla destabiliseeriv mõju ka naaberriikidele. rändevood võivad endaga kaasa tuua poliitilisi ja sotsiaalseid probleeme. varjupaiga taotlejad, kes tulevad Euroopasse, on äh, väljakutseks, arvestades kogu seda probleemistikku kui me räägime siin rändevoogude haldamisest. eelmisel aastal võeti Euroopa Liidu tasandil vastu palju rändeteemalisi äh, õigusakte ja reegleid, et äh, jõuda varjupaigasüsteemi teise etappi. Itaalia valitsus ja ka teiste liikmesriikide valitsused teevad püüdlusi, et seda süsteemi rakendada ja seda kõike äh, uute strateegiliste suuniste kohaselt, äh, mis äh, nõukogu võttis äh, vastu juuni lõpus käesoleval aastal. ääretult oluline on, et meil oleks liikmesriikide vaheline rakendamine sarnane. ma olen veendunud, et Euroopa Liidus on vaja teha ka edaspidi edusamme selles valdkonnas. väga oluline on see, et äh, meil oleks vastastikune varjupaiga otsuste tunnustamine. Itaalia eesistuja on üritanud äh, siin tehnilisi aspekte ka kaaluda ja ma tean, et äh, seda on väga keeruline niivõrd lühiajaliselt saavutada. me oleme Itaalia eesistujana tänulikud äh, sellest, kuidas õnnestus viia sisse muutusi Dublini määrusesse, eriti mis puudutab äh, saadjate alaealisi. komisjon tuli ettepanekutega välja juulis. meie äh, tööd on kulgenud hästi, Läti eesistuja saab selle töö positiivselt üle võtta. samuti on liikmesriigid algatanud projekte, mis puudutavad vastuvõtulaagreid äh, transiitriikides ehk kolmandates riikides, nii et äh, koostöös äh, UNHCR-iga ehk äh, ÜRO varjupaiga küsimustega tegeleva ametiga peame me tagama, et me teeme oma tööd solidaarselt. ja tähtis on kindlasti, et liikmesriigid annaksid kõik oma panuse, kuidas paremini korraldada äh, seaduslikku sisserännet ja et kindlasti pööratakse eraldi tähelepanu bona fide reisijatele ja rakendatakse äh, nutikate piiride projekti. oluline on, et Euroopa Liidul oleksid ka head suhted kolmandate riikide ja nende kodanikega. kui nüüd rääkida majanduskasvust Euroopa Liidus, siis äh, meil tuleb toetada nii seda kui ka äh, päritoluriikide, rändevoogude päritoluriikide majandust. oleme rääkinud äh, kolmandate riikide kodanikest, kes tulevad siia teadus- ja arendustegevusega seoses ja kindlasti äh, tuleks ka sel teemal algatada läbirääkimised Euroopa Parlamendiga. nüüd, mis puudutab julgeoleku küsimusi, siis me oleme pühendunud äh, terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja radikaliseerumise vastasele võitlusele. Need on kriminaalsed fenomenid, mis on tihti seotud äh, sisserändevoogudega ja inimkaubandusega need prioriteedid, samuti küberkuritegevuse vastane võitlus kindlasti äh, on teemad, millega tuleb äh, tegeleda ka järgmistel aastatel. Itaalia eesistuja kindlasti äh, koostab ka viiendal detsembril või koostas viiendal detsembril kokkuvõtliku dokumendi justiits- ja siseministrite haldusalas edasi, mis puudutab äh, viiendal detsembril toimunud äh, justiits- ja siseministrite nõukogu, siis äh, võeti vastu ka otsus, mis puudutab võitlust organiseeritud kuritegevuse legaalsesse majandusse infl-, infiltreerumise vastu. oluline on kontrollida üle rahade päritolu, eriti kui on tegemist äh, riigihangetel osalemisega. see on aga väga keeruline teema, sellepärast et organiseeritud kuritegevusel on selles valdkonnas äh, suured rahvusvahelised võrgustikud, aga Euroopa Liit peab ka sellest teemast olema teadlikum, nii et meil oleks võimalik äh, leida tõhusad vastused sellele tegevusele liikmesriikide korrakaitseametkondade poolt samuti äh, on olnud ähm, käsitlusel operatiivse võrgustiku äh, loomise teema, mis puudutab siis võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu. viienda detsembri justiits- ja siseministrite nõukogu võttis sel teemal vastu resolutsiooni. mis puudutab radikaliseerumise ja terrorismivastast võitlust, siis äh, nõukogu eesistuja äh, on äh, erilist tähelepanu pööranud välisvõitlejate felonemile. kolmekümnendal augustil äh, otsustas äh, nõukogu kiirendada nende meetmete vastuvõtmist, mis puudutavad Süüriasse ja Iraagi suunduvate välisvõitlejate vastast võitlust me oleme sellele teemale tõhusalt tähelepanu äh, pööranud, me rääkisime sellest ka oktoobri nõukogul. me oleme kokku leppinud äh, spetsiifilistes meetmetes, mis on prioriteetsed. ministrid äh, vaatasid üle, kuidas oleks võimalik tugevdada kontrolle välispiiridel. loomulikult tuleb sealhulgas arvestada õigustega. me kaalusime, milliseid aspekte oleks võimalik äh, parandada ka keskpikas perspektiivis ja kindlasti oleks meil vaja paremat infovahetust välisvõitlejate kohta sel teemal on meil äh, toimunud viimastel kuudel kohtumisi, eriti on oluline parandada siis kahte Europoli analüüsisüsteemi. justiits- ja siseministrite nõukogu vaatas üle ka selle, kuidas oleks võimalik ministeeriumide tasandil paremini sellele probleemile reageerida. nüüd, mis puudutab äh, radikaliseerumist ja ka värbamise vastast äh, võitlust, siis nõukogu on andnud välja suunised Euroopa Liidu strateegiaks, et võidelda radikaliseerumise ja värbamise vastu. Need äh, suunised on ääretult äh, olulised, kui me räägime siin äh, erinevatest välisvõitlejatest. me tahame rakendada juunis vastu võetud radikaliseerumise vastast strateegiat liikmesriigid juba paljusid äh, suuniseid rakendavad, need liikmesriigid, kes on asjast huvitatud ja asjast puudutatud. et võidelda radikaliseerimise vastu internetis äh, otsustati kaheksandal oktoobril äh, Luksemburgis äh, nõukogu eelõhtul, siis oli mitteametlik kohtumine. interneti gigantide esindajatega ja me konsulteerisime nendega, et kuidas äh, organiseeritakse kogu seda tegevust ja see on suunatud mitte ainult valitsuste, vaid kogu rahvaste vastu, nii et meil tuleb äh, leida võimalusi koostööks ka internetiettevõtetega. Itaalia eesistuja pööras tähelepanu ka sellele, et äh, terrorismivastases võitluses äh, rakendataks äh, meetmeid tehnilistes töörühmades. seetõttu oli võimalik selle tööga hästi edasi jõuda. samas ma tahaksin toonitada, et oht on endiselt väga suur ja palju tuleb veel ära teha. justiits- ja siseministrite nõukogu lubas Euroopa terrorismivastase võitluse volinikule, et nendele meetmetele pööratakse ka edaspidi tähelepanu. üheksanda oktoobri nõukogul oli süvendatud arutelu välisvõitlejate teemal. mis puudutab äh, nüüd äh, suuniseid kaasolulises punktis esiteks PNR, äh, andmete edastamine ja parem kontroll äh, välispiiridel ja siis kaks süsteemi parem kasutamine. nõukogu võttis vastu äh, kakskümmend kaks meedet, mis pakuti välja äh, juunis äh, kaks tuhat kolmteist äh, Euroopa terrorismivastase võitluse voliniku poolt. seal on muuhulgas äh, öeldud, et meil peaks olema riikide ülesed ad hoc meeskonnad vahetamaks infot ja tagamaks paremat koostööd võitluses välisvõitlejate fenomeni vastu. Itaalia eesistuja algatas koos Europoliga projekti Euroopa kontakt ähm, büroode võrgustik, mis võitlevad äh, selle välisvõitlejate fenomeniga. on väga palju riike, kes tunnevad huvi selle algatuse vastu ja hiljutisel äh, justiits- ja siseministrite nõukogul räägiti ju ka nendest ähm, suunistest, äh, mis puudutavad ähm, värbamist terrorismivastases äh, võitluses. lõpetuseks tahaksin ma veel kord äh, tänada selle eest, et meil on võimalus siin arvamusi vahetada. see on äh, positiivne näide institutsioonide vahelisest koostööst. ma olen veendunud, et Euroopa Liidus on meil vaja järjest suuremat koostööd nõukogu ja parlamendi vahel. meil tuleb äh, erimeelsustest ähm, üle saada ja luua vabam ja turvalisem Euroopa. Presidente, aggiungo mm, sul eh, che sul eh, vertice G6 di... ma tahtsin küsida, et kui me räägime G7 Pariisi konverentsist, siis ma ei vastanud sellele küsimusele, sest see oli seotud mitteametliku, mittesiduva äh, aspektiga, seal mingeid otsuseid vastu ei võetud. ja ma tahtsin lihtsalt äh, seda öelda, et sellel põhjusel ma paraku ei saa nendele küsimustele vastata, sest see ei ole minu pädevuses. aitäh selle põhjaliku ülevaate eest nende järelduste osas. mul on nüüd üheksa sõnasoovijat, see on päris palju, aega on vähe, nii et palun tehke kokkuvõtlikult, mitte üle kahe minuti inimese kohta. tõlgid on meil väga tublid, aga selleks, et nad saaksid head tõlget pakkuda, peate natukene aeglasemalt rääkima. kõigepealt proua Metsula, palun. aitäh aitäh ka ministrile, et te täna siin olete, aitäh selle põhjaliku aruande eest. ma keskendun paarile põhimõttelisele aspektile ja kolleegid siis pärast täpsustavad. kõigepealt ränne, nagu te ütlesite, Itaalial on olnud siin väga oluline roll, kui me räägime Vahemere päästeoperatsioonidest sellel suvel, Mare Nostrumi operatsioon mis oli ühepoolne ja sõjaline, aga nüüd äh, pärast Lampeduusast tragöödiat, millest nüüd möödus üks aasta, võeti vastu väga oluline resolutsioon, milles leppisid kokku kõik fraktsioonid ja see andis võimaluse edasi liikuda rändevallas ja varjupaigapoliitikas. ja resolutsioonis me soovisime meedet, mis tugineks sõltumatutele kriteeriumitele, mis vähendaks survet nendele liikmesriikidele, kes eh, arvuliselt eh, ja proportsionaalselt saavad kõige rohkem varjupaigataotlusi ja kaitsepalveid. nii et kas te saaksite öelda, kuidas on selle teemaga nõukogus edasi mindud, nüüd ümberasustamine me teame, et see on väga oluline meede, mis aitab nagu näiteks liik-, aitab liikmesriike nagu minu koduriik Malta, kas te saaksite anda lisainfot, kas on toimunud mingeid muudatusi nende liikmesriikide poolt, kes on valmis teisi liikmesriike aitama? me teame, et nõukogus paar aastat tagasi teatud edusammud toimusid, aga meil on tunne, et sellest ajast alates ei ole mitte midagi muutunud nüüd järgmisena, kas te olete rahul Frontexi vastusega, kui operatsioon Triton on alanud? kas te arvate, et see on edukas, kui me võrdleme seda Mare Nostrumi eduga? ma arvan, et me kõik võime nõustuda, et see Tritoni operatsioon saab olla ainult edukas juhul, kui liikmesriikidel on õiged ressursid ja vahendid niisiis, kas te saate öelda, kas mõni liikmesriik on olnud nüüd valmis edasi minema ja panustama? ja lõpetuseks sisejulgeoleku strateegia. kuna prioriteete käsitletakse praegu seoses konkreetsete meetmetega, kas te saaksite öelda, mis need meetmed on? kui me vaatame seda radikaliseerumist ja äärmusluse kasvu ja mul on ka küsimus välisvõitlejate kohta, aga tegelikult seda te juba vastasite oma sõnavõtus. aitäh, proua Metsola. ja nüüd proua Tšinitši. Grazie, president. <clears throat> Grazie. aitäh ja aitäh härra ministrile selle väga põhjaliku ettekande eest eh, tehtud töö kohta. justiitsvaldkonna raames teie koos äh, kolleeg Alfanaga olete andnud selge ülevaate, mida Itaalia eesistuja on saavutanud äh, siseküsimustes julg- ja julgeoleku vallas. ja kahtlemata on loodud hea alus tulevastele eesistujatele. ma tahtsin käsitleda ühte teemat nimelt alaealiste kaitse. Te mainisite põgusalt saatjata alaealiste teemat, eh, sisserändajaid, aga ma tahtsin küsida seda laiemas mõttes, ehm, kui me räägime üld, üleüldiselt alaealiste kaitsest. kahtlemata saatmata alaealiste teema on väga oluline teema. aga ma tahtsin küsida ka, millised äh, meetmed äh, ja kaitsemeetmed on praegu olemas, et neid inimesi kaitsta, kus neid äh, alaealisi majutatakse, inimkaubanduse teema seoses alaealistega samamoodi, milliste meetmetega tegeletakse või mis on juba vastu võetud, kui me räägime alaealiste inimkaubandusest. jah, et ministrid saaksid ka vastata, peame paraku kõnelejate loetelu suul, sulgema ja nüüd palun, kolleeg. aitäh. minister Alfano, mul on kolm märkust. kõigepealt äh, suur tänu Itaalia eesistujale tehtud töö eest. koostöö Euroopa Parlamendiga oli tõepoolest suurepärane ja tahaksin tänada ka teid selle eest, et te keskendusite just rändevoogudele Vahemere piirkonnas me peame ka lühiajaliselt tegutsema, et Vahemeri ei muutuks Euroopa surnuaiaks, nii nagu paavst seda ka välja tõi, kui ta meiega kohtus Strasbourgis. mina olin pettunud äh, nõukogu seisukohtades äh, viiendal detsembril, mis puudutas Schengeni hinnangut. mina lootsin, et äh, soodustatakse uue mudeli kasutusele võtmist ja toetatakse täielikult neid institutsioone, kellel on suurem roll uues tõhustatud süsteemis, aga mindi hoopis vastupidist teed. viisteist aastat hinnangut lihtsalt lasti õhku, sest see ei sobinud, siin olid topeltstandardid üks asi oli siis, kui liikmesriik soovis Schengeniga liituda, aga kui riik juba oli Schengeni süsteemis, siis enam neid reegleid ei järgitud. see dokument äh, läheb tagasi minevikku, kus äh, Schengeni süsteem oli valitsustevaheline. see ei olnud ühenduse meede ja see on väga kahetsusväärne ja ma olen väga pettunud selles, mida te tegite, see ei olnud õige. aitäh. Miss Schlein, palun. Sì, grazie, grazie al Ministro per la relazione. Eh, io volevo chiedere... Aitäh, minister. Ma tahtsin küsida selgitusi Tritoni operatsiooni kohta, mida te kajastasite väga positiivselt see hõlmab äh, vastutuse jagamist, mis on suur väljakutse kõikjal Euroopas, aga me üritame siin koormust jagada, aga Tritoni programmi puhul on mureallikaks järgnev. me ei saa päris täpselt aru, mis on äh, erinevate liikmesriikide volitused äh, antud küsimused, kui me võrdleme seda ka tehtuga arvestades Mare Nostrumit või varasemaid Frontexi programme. nii et Tritoni puhul, kas te võiksite natukene täpsustada seda üldiselt, kuidas on see Mare Nostrum ja eelnevate Frontexi programmide järeltulija. ja nüüd need päästeoperatsioonid, ka need pakuvad mulle huvi. küsimus on selles, et kas Triton aitab probleeme lahendada või hoopis äh, suurendab praegu olemasolevaid probleeme oleme tunnistajaks sellele, et Vahemeri on põhimõtteliselt äh, ebaseaduslike sisserändajate surnuaed ja ei ole mitte mingit võimalust, et olukord tulevikus paraneks. aitäh. mina tahtsin küsida ministrilt teema kohta, mida juba ka teised kolleegid käsitlesid, Mare Nostrum ja selle järel tuli Triiton. ma tahtsin öelda, et minu arvates see ei ole õige viis edasi liikuda ja see, mida te ütlesite, ei ole õige. Te ütlesite, et äh, Itaalia ei suuda enam üksi seda koormat kanda ja Frontex ei ole täielikku lahendust pakkunud, ainult osalist toimuvad erinevad tegevused, mida Itaalia merevägi on ellu viinud, isegi Itaaliast väljaspool, Itaalia territoriaalvetest väljaspool. seal ei ole mingit konkreetset kava, nii nagu mereväe ülesannetes kirjas oleks, nii et ma tahtsin teada, et kes vastutab nende operatsioonide eest, kes annab need suunised ja kus on see erinevus, kui me räägime Frontexist ja Itaalia mereväe tegevusest ja päästemissioonid, praegusel hetkel ei ole küsimus ainult merepiiri kontrollis, vaid ka päästeoperatsioonis ja kuidas see kõik laiemas äh, raamistikus on kooskõlas mereväe tegevusega, proua Laur, palun. aitäh esimees, tere tulemast ka härra ministrile. mina küsiksin Triitoni kohta. nagu kolleeg Spinelli juba mainis, küsimus on operatsiooni volitustes. me räägime välispiiri kontrollist, aga Euroopa Parlamendi koosolekul, mis toimus eelmisel kuul Katanias mainiti ka seda rolli, mis hakkab olema nüüd Itaalia mereväel ja mil määral need tegevused, mis on Tritoni osaks, kuidas neid saab Itaalia merevägi ellu viia kooskõlas teiste jõududega. seega me sooviksime natukene selgust äh, Tritoni programmi üksikasjade kohta nüüd see Khartoumi protsess. siin räägiti paremast haldamisest, kui me räägime rändevoogusid, rahvusvaheliste organisatsioonide rollist, vabaühenduste rollist. kui me räägime inimeste vastuvõtmisest, kogu selle teema haldusest, mis on väga keerukas. sellega on seotud erinevad hirmud, näiteks inimõiguste rikkumine. kui me räägime nendest tegevustest, mis on välja pakutud seoses Khartoumi kokkuleppega. võib-olla saaksite meile natukene taustainfot jagada sisserändajate vastuvõtmine, rändevood viimase poole aasta jooksul. mida on tegelikult tehtud, et kogu seda süsteemi parandada? sellega on seotud olnud erinevad skandaalid, mida on käsitletud ka Itaalia meedias, kuidas maffia on kogu selle süsteemiga seotud, mis puudutab ebaseaduslikku rännet. jälgit-, kasutatavust, kui jälgitav on selle süsteemi rahastamine, mitte ainult Itaalias, vaid ka Kreekas. Need on teemad, millele meie tähelepanu on juhitud, eriti mis puudutab just kriminaalsete ringkondade seost kogu selle süsteemiga. kas te saaksite seda natukene käsitleda? Um, it... aitäh, head kolleegid veel mitu inimest on sõna soovinud ma tõesti paluksin, et te piirduksite ainult ühe minutiga nüüd, sest muidu ei ole ministritel aega vastata nendele küsimustele. palun proovige minutiga hakkama saada, proua Björk, palun. Tack så mycket. Jag ska försöka fatta mig kort. Eh, vi i eh, vänstergruppen tycker att... Aitäh! Eh, meie vasakpoolsed arvame, et eh, Euroopa Liidu rändepoliitika äh, on äh, omadega ummikusse jooksnud, me oleme valinud vale tee, me ei esita õigeid küsimusi, me peame äh, parandama pagulaste vastuvõtmist Euroopa Liidus, meil on tegelikult vastuvõtuvõimekus olemas, aga vaja on, et meil oleks tõesti väärikas ja jätkusuutlik lahendus selleks, et neid pagulasi vastu võtta Äh, ning minu küsimus eesistujamaale puudutab äh, kahte asja. Äh, te juba osadest nendest ka kõnelesite, kõigepealt, mis puudutab Mare Nostrumi tulemusi, kui paljudel inimestel takistati Äh, siis politsei ja võimude poolt Euroopasse jõudma. Äh, mis juhtus nende inimestega, kas nad saadeti tagasi, kas neid peeti kinni, kas nad viidi kuhugi? Äh, niisiis, kolleegid juba käsitlesid siin ka Hartumi protsessi küsimust. meie suhtume sellesse protsessi üsna kriitiliselt Äh, on alanud äh, koostöö selleks, et Euroopa Liidu piirid kuhugi väljapoole viia, see äh, on vastuvõetamatu, me ei saa teha siin koostööd selliste kolmandate riikidega ja anda neile kontrolli rändevoogude üle, see ei ole mõistlik, ei ole mõistlik teha koostööd Eritrea või Sudaaniga, kes on diktatuurid. niisiis palun vastake sellele küsimusele, aitäh. Thank you very much uh,, next colleague. suur tänu, proua Weinberg, palun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 Äh, aitäh selle ülevaate eest, mida te meile andsite. mul on ka mõned küsimused ja ka mõned märkused, kui lubate. me oleme kõik üksmeelel selles osas, et äh, tuleb lõpetada inimkaubandus ja salakaubavedu, see on suur äh, probleem, aga kuidas seda probleemi lahendada, kuidas sellist tegevust takistada? ma arvan, et me peame rohkem panustama välispiiridele ja ka sisepiiridele. Te mainisite oma sõnavõtus seaduslik Äh, rändeteid, sellest äh, tuleks tõesti kõnelda. Äh, mina tahaksin, et meil oleksid kvoodid pagulaste jaoks, hooajatöötajate jaoks, meil oleks vaja teha teatud valikud, teatud sõelmine ja mina tahaksin küsida, et, et mida, mida me siin teeme, kas me saame kohustada liikmesriike vastu võtma teatud osa sisserändajatest, kuidas seda koormat jagada äh, Äh, äh, kas äh, lihtsalt paneme nad kõik lennukisse ja siis jagame võrsad ja solidaarselt ära need pagulased sealt või minu koduriigis on tõesti massiline sisserände ja me ei saa vastu võtta, me võtame iga aasta vastu kakskümmend viis korda rohkem kui Itaalia. nii et, et tegemist on tõesti tõsiste kohtadega, ma kohtusin ühe Jordaania senaatoriga hiljuti ning äh, tema palus abi just Jordaanias olevate pagulaste probleemi lahendas, nii et, et me peame tegelema probleemiga koha peal, mitte ainult Euroopas, aitäh. Uh, aitäh, härra Alfano Äh, see vastus, mille ma oma eelmisele küsimusele sain, ei olnud rahuldav, nii et, et äh, küsin uuesti. Itaalia eesistuja tegeles äh, siis võrdse kohtlemise direktiiviga. niisiis, jutt käib võrdse kohtlemise direktiivist, aga paljud Euroopa Liidu kodanikud on mures sellepärast, et see ettepanek, kui see vastu võetakse, põhjustab, piirab nende põhiõigusi, eriti lepingu äh, vabadust. mõnedele teeb muret ka keelekasutus selles ettepanekus, sellepärast et see või toob kaasa tuua etteaimamatuid ja soovimatuid tõlgendusi. kas te teate, et rohkem kui sada vabaühendust kogu Euroopa Liidust on saatnud kirja komisjoni presidendile härra Junckerile ja palunud tal selle direktiivi eelnõu tasa, tagasi võtta? ning mis puudutab seda kirja, mida te soovitaksite nii komisjonile kui ka uuele eesistujamaale, mida selle direktiiviga teha, aitäh! aitäh! proua Fontana järgmisena, vabandust, härra Fontana. Äh, tere. aitäh esimesele, aitäh härra Alfanole Äh, härra Alfano, tahtsin teilt küsida, kas äh, te võiksite äh, teha vahet Tritoni ja Mare Nostrumi vahel, mis on vahe nende kahe asja vahel? Mare Nostrum oli päästeoperatsioon, aga kahjuks paljud inimesed said ka surma nende operatsioonide käigus jutt käib äh, ligemale vii-, äh, kolmest tuhandest surnust viimastel aastatel ning äh, tekib küsimus Mare Nostrumi iseloomu kohta, aga mis puudutab Tritonit, siis kas see sisuliselt kordab Mare Nostrumit, kas juhtub sama asi, mis Mare Nostrumi ajal või on korralikult hinnatud neid probleeme, mis Mare Nostrumi ajal esinesid, selleks, et luua tõhusamat süsteemi ja äh, siin räägiti ka sellest, et võiks aidata inimesi koha peal kodus, äh, niimoodi äh, takistades neid siis üleüldse üle Vahemere Euroopasse tulemast. millised on need stiimulid, mida kavatsetakse seal teha, kas jutt käib mingitest oper-, operatsioonidest neid inimesi füüsiliselt kinni pidada või räägime tingimuste loomisest, mis aitaksid neil koju jääda, nii et, et lõpetuseks, eh, mis puudutab eh, ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmist, mõned eh, taotlevad asüüli, mõned on ebaseaduslikud, nende puhul kasutatakse tagasisaatmismenetlust, äkki räägitakse sellest läpsema, täpsemalt? proua Tali ja palun tehke lühidalt, ma tõesti luban teha kiiresti Äh, seaduslik äh, sisseränne, härra Alfano rääkis oma sõnavõ-, sõnavõtus üsna palju legaalsetest sisserändekanalitest, millest ka siin parlamendis on palju kõneldud, aga milline on erinevate liikmesriikide seisukoht selles olulises küsimuses ja mil moel äh, me saame välja töötada kõikehõlmava lähenemise, mis tagaks siis ka piisava legaalse sisserände võimaluse ning äh, selles dokumendis, mis meile saadeti, räägitakse sellest, et Euroopa peab äh, pagulaste ümberasustamisele rohkem tähelepanu pöörama, aga samas me teame, et on liikmesriike, mis rõhutavad, kui oluline selline ümberasutamine on, aga on ka teisi liikmesriike, kes leiavad, et et selline ümberasustamine võib toimuda ainult vabatahtlikkuse alusel. Äh, mulle äh, tundub, et meil ei õnnestu siin Euroopa tasandil midagi vastu võtta, kas te näete lahendust sellele olukorrale ja milliseid lahendusi, kui üldse mingeid lahendusi praegu kaalutakse? aitäh! ning äh, mul on lõpetuseks ka endal küsimus, te kõnelesite broneeringu info kogumist, et see teema on endiselt nõukogu päevakorras nõukogu äh, äh, lähenemine broneeringu info direktiivile on aastast kaks tuhat kaksteist. selle aasta aprillis langetas Euroopa Kohus olulise otsuse, äh, mis puudutas broneeringu info ja isikuandmete säilitamist ja mina tahaksin küsida, kui või mil määral on nõukogu kaalunud seda kohtuotsuselt ja kas on muutnud oma seisukohta selle kohtuotsuse valguses nii poliitiliselt kui ka juriidiliselt, aitäh ning äh, nüüd annan siis äh, vastamiseks äh, võimaluse teile jällegi, härra minister, teil on umbes kümme minutit. võib-olla tõlgid annavad meile rohkem aega. võib-olla paar minutit üle, nii et, et siis oleks, me jõuaksime kõigile küsimustele vastata, aitäh. aitäh. niisiis, mul on kümme minutit Äh, aitäh nende väga paljude erinevate küsimuste eest ja ma pean tõesti neile vastama väga kiiresti. näib, et suureks probleemiks siin on ränne. ei ole mingit ühte meedet, mis võimaldaks selle probleemi lahendada Äh, jutt käib äh, indiviididega, ebaseaduslikest sisserännajatest ja nende voogudest. meil on olemas strateegia ning seda strateegiat me peame ühiselt kõik ellu rakendama. see strateegia näeb ette äh, koostööd kolmandate riikidega Vahemere piirkonnas Äh, see näeb ette Frontexi mereoperatsioone ja ka Euroopa äh, operatsioone. Äh, ja me üritame siis ka luua sellist ühtset nägemust varjupaigasüsteemist ja kui kõik need asjad koos toimivad, Äh, siis jah, me peame tunnistama, et Euroopa ei suuda äh, üksinda selle probleemiga toime tulla, sest et tegemist ei ole, äh, tegemist on tõesti erakorralise nähtusega. niisiis, kui me tegeleme rändeküsimusega, siis me peame arvestama, et tegemist on erakorralise olukorraga ning me peame siis oma tempot kohandama vastavalt sellele Äh, tegemist ei ole mingi probleemiga, mis on meist kuskil kaugel teisel pool Vahemerd. Äh, see asi äh, puudutab meid Euroopas ja see on seotud sõdadega, mis praegu Põhja-Aafrikas toimuvad, näiteks Liibüa olukorraga. minu küsimus küsimus on selles, et et äh, see probleem on praegu siin, see puudutab meid ja see ilmselt jääb äh, meid puudutama veel pikaks ajaks, nii et, et meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist sellele küsimusele ja alustaksin Hartumist. Hartumis me ministrite tasandil koos paljude Aafrika riikide, Ida-Aafrika riikide juhatusega ja Aafrika sarveriikide juhatustega tulime kokku äh, Äh, kõnelesime inimkaubandusest, arengust, inimkaubanduse vastasest võitlusest ning äh, me äh, loodame, et selline dialoog tulevikus jätkub ja me ühiselt tegutseme selle teemaga. me peame siin kaaluma kahte asja. esiteks, kõik asjad, mis puudutavad Hartumi, tähendavad vabatahtlikku osalemist, sest et inimesed on selle protsessiga liitunud vabatahtlikult. Ehm, mis tahes e, küsimus e, tähe-, selles valdkonnas tähendab ka mitmepoolset koostööd rahvusvahelisel tasandil inimõiguste ja vabaduste austamist. ja tuginedes siis nendele inimõiguste põhimõtetele saigi kogu Hartumi protsess käivitatud, aga see protsess on vabatahtliku iseloomuga. Frontex ja terve rida teisi küsimusi, mis on Frontexiga seotud ja ma vastan tõesti väga äh, üldiselt, sellepärast et äh, Frontexi, Tritoni ja Mare Nostrumi kohta esitati väga palju erinevaid küsimusi. mina isiklikult äh, käisin Lampeduusal ja ma nägin, Äh, neid äh, laipu, nägin neid äh, inimesi, kes laebakottides seal olid ning nägin, näiteks nende hulgas oli ka Lampedusa lennujaamas nägin ka ema imikuga, nii et, et tegemist oli tõesti pretsedentsitu katastroofiga, tragöödiaga. jutt käib sellest, et üheksa tuhat Äh, inimest kuus äh, üle, ületab Vahemere. meil on õnnestunud kümneid äh, tuhandeid inimelusid päästa, meil ei ole õnnestunud päästa kõiki, sellepärast et meie arvestuste kohaselt on nelisada üheksakümmend üheksa surnukeha leitud ja üle tuhande viiesaja on äh, merel kaduma läinud ja äh, ja on äh, võib-olla leitud mõnes teises piirkonna riigis, nii et, et jutt käib tõesti tuhandetest kaduma jäänud inimestest ja mitte kõiki ei ole kahjuks õnnestunud päästa. jah, kahjuks on inimesed hukka saanud, aga paljud inimesed on ka päästetud. välispiiride kaitse on tuleviku Euroopa jaoks üks olulisemaid teemasid riikide liit, äh, riikide konföderatsioon ja Schengeni leping äh, kaotasid äh, sisepiirid. me räägime millestki, mis on pretsedenditu inimkonna ajaloos. ning selles väga ainula-, ainulaadses keskkonnas, mis meil siin valitseb, on välispiir ja Vahemeri väga olulised see aitab meil säilitada seda sisestruktuuri, mis meil on, nii et, et piiride kaitse on äärmiselt oluline. päästeoperatsioonide käigus, ma räägin siin Frontexi päästeoperatsioonidest, oleme me austanud mitte ainult põhiinimõigusi, vaid ka avamerel kehtivaid õigusi avamere õigus on osaks meie põhiseadustest ja rahvusvahelistest konventsioonidest. tegemist on seadustega, mis on äh, aluseks, äh, humanitaarõiguse aluseks ja nendest me peame kinni täie rangusega, me räägime kolmekümnemiilisest äh, tsoonist väljaspool Schengeni tsooni Äh, väljaspool Euroopa Liidu piire. Mare Nostrum oli operatsioon, mis, äh, mille tegevus nüüd äh, lõpeb ja asemele tulevad uued programmid me järk-järgult äh, lõpetasime need tegevused, mis toimusid Schengenist väljaspool või otse meie välispiiridel, me oleme praegu üleminekufaasis, äh, kus me siis käivitame uusi operatsioone. selline on hetkeolukord äh, kõik asjad, mis puudutavad äh, seda konkreetset otsust, äh, tegevuse lõpetamist, äh, Mare Nostrumilt üleminekut Tritonile, on dokumentides väga konkreetselt kirjas, see on väga konkreetselt kirjas otsustes, ma kõnelesin sellest strateegiast, strateegiast, mis meil on Aafrikas, ma rääkisin merestrateegiast ja räägime nüüd strateegiast Euroopas. milline on probleem nende ümber, pagulaste ümberasudamisel, see on väga delikaatne teema, selles pole mingit kahtlust Äh, tegemist on millegiga, mis ähm, äh, paneb äh, suure vastutuse meile ja ka, ja ka kontrollib meie vastutustunnet, Euroopa riikide vastutustunnet üksinda liikmesriigid selle probleemiga toime ei tule, see nõuab ühtsust, see nõuab koostööd. ja kõike seda kaaludes äh, peame vaatama ka, kuidas need inimesed üldse Euroopasse jõuavad, inimkaubandus. Äh, inimkaubandus on midagi, millesse peab suhtuma väga tõsiselt. Äh, tegemist on inimestega, kes korraldavad selliseid õudusturismireise või kui nii võib öelda makstakse pool raha siis üle Vahemere pääsemiseks ja sellest punktist need inimesed, eh, kes on maksnud, jäetakse saatuse hooleks ja ainult siis, kui meie suudame reageerida, neid inimesi päästa, ainult niimoodi jõuavad nad siis eh, kuivale maale elusate ja tervetena. niisiis tegemist on tõesti väga delikaatse teemaga, mis nõuab koostööd erinevate liikmesriikide vahel, sellepärast et üksinda seda koormat ei ole võimalik kanda. meil on terve rida ettepanekuid, mis on tehtud, mis puudutab Dublin kahe muutmist, mis puudutab Äh, nüüd konkreetsemalt neid saatjate alaealisi ja isikute tagasisaatmist, äh, siis selles vallas on äh, juba olnud terve rida kohtuotsuseid, nii liikmesriikide kohtute poolseid otsuseid kui ka Euroopa Kohtu otsuseid ning eesistujamaa on rakendanud vajalikud meetmed Äh, selleks, et teavitada proua Wikströmi äh, tööst, mida tehakse, äh, selleks, et ellu rakendada neid otsuseid, mis puudutavad saatjatega alaeal-, alaealisi ja samuti alaealiste kaitset inimkaubanduse eest. mis puudutab broneeringuinfot ja Euroopa Kohtu otsust, siis nõukogu ka möödunud kohtumisel tegeles sellega, on lootused, et otsus langetatakse ning nõukogu ei saa sellele teemale jäigalt läheneda Äh, koostöö Euroopa Parlamendiga selleks, et äh, mingi kompromiss välja töötada, on oluline ja see konkreetne kompromiss oleks äh, kahtlemata ajaloolise kaaluga. me ühendame kolm väga olulist asja, eraelu puutumatus, vaba liikumine, julgeolek see kõik on väga oluline, see väljakutse, mis seisab parlamendi ja liikmesriikide ees, on mitte ainult saavutada midagi ühes valdkonnas ja tekitada tõkkeid teistes valdkondades, meil on vaja äh, kaasata kõik aspektid. Äh, äh, meil on vaja tagada kõrge, kõrgetasemeline kaitse Liibüa jääb kindlasti ka prioriteediks, vastan härra Fontanale praegu. Liibüa peab olema prioriteetsete küsimuste hulgas, me ei saa kui meil ei ole mingit integreeritud lähenemist äh, siseministrite ja välisministrite tasandil, äh, eriti kui me räägime Liibüast, siis äh, selge on, et siin on vajalik mingi koostöö selleks, et me seda probleemi tõhusalt äh, suudame äh, lahendada, sest et siin välisprobleemide tõttu tekivad meil siseprobleemid. Schengen, jah. meil on uus keskkond, uus olukord ning Schengeni hindamissüsteem peab toimima tõhusalt selleks, et me saaksime tagada selle süsteemi eh, terviklikkuse ja usaldusväärsuse tulevikus. Eh, seaduslik ränne, mida proua Taali mainis, eh, tegemist on jällegi väga olulise teemaga. paralleelselt ebaseaduslikule sisserändele paralleelselt inimkaubandusega ja ebaseadusliku sisserändega on meil ka seaduslik sisseränne. ja me peame ka sellega tegelema Äh, selleks, et võidelda ebaseadusliku rändega, peaks looma seadusliku sisserändesüsteemi ja see on meil mingil määral praegu jäänud tähelepanuta, me üritame sellele teemale äh, tähelepanu pöörata ja tegeleda selle asjaga rohkem. ja äh, ma vabandan. ma olen ületanud aja, mis mulle anti küsimustele vastamiseks ja ma vabandan, et ma vastasin tõesti väga lühidalt aga kahjuks äh, aega ei olnud rohkem, aitäh. Eh, ja kui on äh, mõni teema, millele ma ei vastanud, siis olen valmis vastama ka kirjalikult, aitäh. jah, mul on ka väga kahju, et me peame lõpetama, me oleme juba saanud oma koosolekuks rohkem aega, kui ette nähtud oli Äh, mulle tundub, et tegemist oli väga ambitsioonika eesistumisprogrammiga, te andsite täna väga põhjaliku ülevaate. Äh, kui küsimusi on, ma arvan, et te olete valmis neile vastama, te jätkate oma tööd, aga loomulikult eesistumine antakse üle Lätile esimesest jaanuarist nii et, et praegu on, oli meie selle aasta viimane komisjoni kohtumine, nii et, et suur aitäh kõigile, suur aitäh sekretäriaadile kogu tehtud töö eest, esimees tänab ka tõlke ja loomulikult tahaksin tänada ka saadikuid, assistente, personali, soovin teile kõigile häid jõule, loodetavasti lõõgastavat aastavahetust ja kohtume järgmisel aastal, aitäh!